Merci, bonjour! tere hommikust! tere hommikust! kõigepealt esimene päevakorrapunkt täna hommikul ähm, on see, et ma pean teile ütlema, et meie kohtumine kantakse üle interneti vahendusel ja nüüd äh, siis äh, ülevaade kõigepealt äh, koordinaatorite kohtumisest eile. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, võtame need vastu, need lõppjäreldused. nüüd omaalgatuslikud raportid kui tegemist on algatusraportitega, äh, siis sellest rääkides kõigepealt algatusraport parlamendi peakorteri kohta, põhimõtteline kokkulepe on saavutatud äh, selleks, et äh, konservatiividele läheb see raport, aga sellega peavad olema nõus ka fraktsiooni esimehed, palun, härra Anju mul on üks protseduuriline küsimus. Te ütlesite, et meie kohtumine kantakse üle internetis. aga see on mõist-, tundub, et äh, kantakse üle ainult äh, need osad, mis on öeldud äh, esimehe mikrofoni. ma olen selles osas kaevelnud pa-, varem. asi on selles, et kui teie mikrofon on peal, siis ei oska kaamera midagi teha ja tekib pilt selline, et äh, teie suust tulevad justkui minu sõnad ja see teile ilmselt ei meeldi. Äh, suur tänu. ega sellest midagi eriti siin pikalt rääkida ei olegi. peame siis nüüd äh, vaatame seda, et kes armastab oma mikrofoni kaua sees hoida, et rohkem ekraanil olla. aga see selleks, läheme edasi päevakorrapunkt sellesama päevakorrapunktiga. nüüd Berliin, äh, kuupäevad äh, üheksateistkümnend ja kakskümmend märts esimees äh, parandab ennast, ütleb neljateistkümnes, viieteistkümnes veebruar pidi see esialgu toimuma, see kohtumine, nüüd toimus üheksateistkümnendal, kahekümnendal märtsil, ka selle peab siis heaks kiitma fraktsiooni esimeeste konverents. märk-, veebruarikuu kuupäeva fraktsiooni esimeeste konverents oli juba kinnitanud äh, ja peab nüüd uuesti kinnitama siis selle edasi lükatud kuupäeva. kaks Rahvapartei, kaks sotsiaaldemokraati äh, osalevad selles delegatsioonis Berliini ja teised, teiste fraktsioonide esindajad, kes on veel nimetamata. nüüd äh, statistika, demograafia ähm, me peaksime leppima kokku kompromissettepanekutes, see on üheteistkümnes päevakorrapunkt Euroopa rahvastikustatistika kohta, siis täpsemalt mulle tundub, et need asjad tuleks uuesti läbi rääkida, sest meil ei ole veel lõppotsust. me oleme palunud algatusraporti koostamise õigust uue äh, liikmesriigi liitumise kohta. Äh, et mis saab sellistel juhtudel, kui mõni praegune liikmesriik äh, lüüakse kahte? et kas siis saab liituda lahkulöönud osa ja kuidas? me tahaksime teada teha siis algatusraporti selles osas, siis Euroopa-üleste erakondade rahastamise osas samuti, selles osas on Mariette Genacu olnud äh, meie raportöör. härra Guerreiro on äh, raportöör ähm, määruse muutmise kohta seoses Euroopa tasandi erakondade rahastamisega kahekümne kuuendal novembril proua Giannaku oma raporti on juba esitanud ja see on kõikides ametlikes keeltes kättesaadav. nüüd äh, finantsraamistik. eelarvekomisjon vastutab selle eest, meilt on palutud arvamust äh, ja ma paluksin nüüd sõna võtta proua Giannakul, palun. Äh, suur aitäh, lugupeetud esimees Te ütlesite, et äh, jah, aset leidis esimene arutelu komisjonis. ja seda siis enne, kui me edastame omapoolse raporti eelarvekomisjonile, vahepeal äh, astusime kontakti ka volinikuga ja samuti nõukogu liikmetega. aset leidis samuti koosolek mille käigus me arutasime küsimusi eelarvekomisjoni raportööriga. komisjoni nõukogu esindajad olid samuti kohal ning koosolekutel me nägime, et kõik on tegelikult ühel nõul. ja me soovime arutada seda küsimust samuti uue eesistuja Iirimaaga muidugi mõista Euroopa tasandi erakondade areng kuulub äh, Euroopa Liidu demokraatlikku süsteemi, äh, need erakonnad olemas on meil, aga nende äh, olukord praegu on selline, et neil ei ole lihtne Euroopa Liidus, eriti kui neil on vähem kui üks liige parlamendis me hindame kõrgelt härra Šetškovitši ettepanekut. ja see ettepanek puudutab äh, erakondade rahastamist. siin tuleb silmas pidada et vastavalt komisjoni äh, määruse ettepanekule need erakonnad Äh, toimiksid siis Euroopa õigusraamistikus äh, ja saaksid oma õigusliku äh, staatuse samuti selle põhjal. ning ülejäänu, mis määrusega paika pandud ei ole, oleks ära määratud siis selle liikmesriigi poolt, kust erakond pärit on. tahaksin veel selgitada, et raportis ei nõuta liha, lisarahastamist erakondade jaoks me ei nõua uusi eh, või lisavahendeid eh, ja oluline on, et kõik sellest aru saaksid, nii et ei tekiks mitmeti mõistmist. eriti just ajakirjanduses, eh, sellepärast et ajakirjandus järgib, jälgib seda väga lähedalt ja hoiab ka silma peal Euroopa institutsioonide kulutustel partei või erakonna tunnustamise kriteeriumid on samuti selgemad erakond peab olema esindatud vähemalt ühes neljandikus liikmesriikidest nende erakondade poolt, mis juba olemas on ning nende saadikud peavad olema valitud ka liikmesriigi parlamenti või siis Euroopa Parlamenti. komisjon ütleb samuti, et ei ole vaja, et tegemist oleks erakondadega, mis eksisteerivad liikmesriigi tasandil, tegemist võib olla ka sõltumatute saadikutega. ja see võimaldab äh, jällegi lisakriteeriume luua. minul selle vastu midagi ei ole, Euroopa tasandi erakonnad peavad äh, kuuluma demokraatlikku struktuuri ja peavad äh, kinni pidama Euroopa Liidu põhimõtetest ja väärtustest ning mis puudutab sihtasutusi, siis ka nemad saavad oma eraldi staatuse ning äh, neid tunnustatakse ka liikmesriikide õiguskorra kohaselt, aga rahastamise jaoks äh, peab neil olema vähemalt üks saadik. nii et ühest küljest me tunnustame Euroopa tasanderakondi Euroopa tasandil ja teisalt on siis ette nähtud äh, samuti äh, Äh, rahastamiskriteeriumid äh, ja nende kohaselt siis peab olema neil vähemalt üks saadik Euroopa Parlamendis. sisekorralduse äh, osas ja tasude koha pealt tuleb silmas pidada samuti sugudevahelist võrdsust, see on aluspõhimõtteks nii-öelda ning Euroopa Parlament siis iga-aastaselt kontrollib üle, millised Euroopa tasandi erakonnad on olemas ning samuti kontrollitakse üle, kas kõik kriteeriumid on täidetud, kõik juriidilised füüsilised isikud võivad vaidlustada partei äh, demokraatlikke aluseid või siis võivad esitada kaebuse erakonna vastu. komisjon äh, on teinud ettepaneku samuti luua nii-öelda tarkade, äh, tarkade nõukogu või rühm, tegemist oleks kolme isikuga, kes siis esindavad parlamendi nõukogu komisjoni ja kes otsustavad. mina teeksin ettepaneku, et AFCO komisjon peaks saama samuti oma arvamuse koostada. kompromissiks võiks siis olla see, et ühest küljest on meil see tarkade kogu, ning AFCO omalt poolt võiks eh, samuti korraldada kuulamisi ning eh, koostada arvamuse. ja kõigele lisaks on muidugi ka Euroopa Liidu kohus, mis eh, võib siis lõpliku omapoolse arvamuse koostada erakonnad äh, saavad äh, kasutada ära üheksakümmend protsenti oma rahastamisest vastavalt äh, oma suurusele ja ka saadikute arvule ja kümme protsenti, mis üle jääb, on selline baasvahendite summa, mis oleks võrdne kõikidele. siiamaani olid protsendid kaheksakümmend viis ja viisteist. ja mis puudutab saadikute erakampaaniaid, siis see on võimalik, aga eh, sellisel juhul peaks olema rahastamine võimalik ainult juhul, kui tegemist on kampaaniatega, mis puudutavad Euroopa Liidu teemasid. ning eh, Euroopa tasandi erakonnad võivad eh, samuti rahastamist saada referendumite korraldamiseks, aga ainult juhul, kui küsimuse all on Euroopa tasandi teemad. lugupeetud esimees, komisjonipoolne ettepanek, eh, millele ka meie omad eh, parandused oleme teinud, eh, siia juurde tuleb veel lisada ka Jüri komisjoni omapoolsed ettepanekud, mis lähevad meie omadega kokku, nii et me näeme hea meelega seda, et äh, nad meiega nõustuvad oma ettepanekutes. ja koos nõukoguga, nõukogu nõusolekul, nõusolekul, kes alguses tegelikult ei olnud ettepanekute vastu, nüüd aga me oleme aru saanud, et äh, mõningaid muresid neil siiski algselt oli, aga arutelude äh, tulemusena nende kahtlused äh, on äh, hajutatud ning me saame edasi liikuda siis ka vastavalt paika pandud ajakavale. ja lõpptulemusena ettepanekuga saavad kõik liituda ning seeläbi me anname Euroopa tasandi erakondadele juriidilise staatuse silmas pidades ka seda, et Euroopa Liidul on ähm, juriidilise, Euroopa Liit on juriidiline isik. siiani on Euroopa tasandi erakondade olukord olnud äh, suhteliselt äh, hägus, neid on käsitletud kui vabaühendusi või muud sarnast. ma arvan, et tegemist oleks olulise äh, sõnumiga. see sõnum on mõeldud ka liikmesriikidele Euroopa tasandi erakonnad ja ka liikmesriikide endi erakonnad peavad äh, kaasajastama äh, oma tegevust ja ka kinni pidama meie väärtustest. suur aitäh! ja nüüd enne, kui läheme edasi aruteluga, siis ma arvan, me peaksime ära kuulama ka teise raportööri, kes on koostanud arvamuse äh, härra Guerrero äh, rahastamisküsimustes. Ah, sì. ah, perché c'era una... Allora mi correggo, la signora Gurmai, vicepresidente deve... ei, siiski ma eksisin, proua Gurmai. Te palusite koheselt sõna, nii et ma vabandan, ütleb esimees ja palun, teil on sõna uh,. Of course it is not uh... loomulikult. mina usun et äh, meil on olnud suur õnn, et Marietta tegeles selle raportiga. minu äh, raport äh, kahe, tegelikult tuleb arutusele mõne minuti pärast ja seetõttu ma tahtsin oma arvamust avaldada ja vabandan kolleeg Guerrero ees me peaksime tegelikult niikuinii neid küsimusi paketina vaatama, sest kõik need äh, teemad on omavahel seotud. suur aitäh, Marietta, suurepärase töö ja koostöö eest äh, olulise teema äh, puhul see on tähtis Euroopa erakondadele, Euroopa demokraatia jaoks üldiselt, tõesti sihtasutused ja Euroopa tasandi erakonnad peaksid Euroopa põhiõigusi ja väärtusi kandma eh, ja sellekohast eh, arutelu edasi arendama, sest praegu on tegemist siiski kriisiga. loomulikult on oluline ka võita kodanike usaldus ja meil on vaja seetõttu täielikult tä- äh,, läbipaistvust ja ma nõustun teiega täielikult. Euroopa erakondade staatuse kindlaks määramine on seetõttu oluline samm kindlad reeglid sisedemokraatia kohta, Euroopa väärtuste austamise kohta, struktuuri kohta on tähtsad, sellepärast et Euroopa erakonnad peavad saama dünaamiliselt toimida ning vasta, äh, peavad vastama ka poliitilisele reaalsusele. samas ei äh, tohiks üle reguleerida ja tahaksin seetõttu siin välja tuua äh, punktid, mis vajavad võib-olla veel tugevdamist, nimelt rahastamine. rahastamine peab aitama erakondadel äh, asjakohaselt äh, töötada, samuti saavutada äh, hea kontakt hääletajatega, valijatega ning võib-olla peaks eraldi kampaaniaraha andma enne Euroopa valimisi Euroopa tasandi erakondadele, samuti on toonitatud, et tuleb ette näha ka eraldi aeg sihtasutustele ja Euroopa tasandi erakondadele, et viia läbi vajalikud muutused, nii nagu on tehtud äh, ettepanek Euroopa Komisjonist. ja ähm, Euroopa Parlamendi ähm, kodukorra äh, kohta tahaksin öelda, et äh, määruses on tõesti äh, räägitud siin äh, Euroopa Parlamendi tähtsusest, määrusest, sanktsioonidest ja ma nõustun täiesti, et Euroopa Parlament ei tohiks vältida vastutust. aga äh, tahaksin teha ka nii, et protsessi ei vaadeldaks kui poliitilist manööverdamist. ma muidugi mõistan, kui oluline on kolme targa kokkukutsumine kuus kuud enne valimisi, see on ette nähtud siin vastutava komisjoni poolt. ja ma nõustun muidugi sellega, aga ma ikkagi usun, et meil võiks olla ka mõni kuigi mittesiduv arvamus väljastpoolt, selleks et tagada täielik läbipaistvus. ja samuti tuleb tagada see, et ähm, meie protsessid ei muutuks liiga keerukaks, kui me räägime ähm, liikmesriikide kampaaniatest, referendumitest ja nendes osalemisest, siis äh, tuleb aidata Euroopa tasandi erakondi, et nad saaksid oma panuse anda Euroopa debati ja äh, nii nagu äh, raportöörgi ütles seda on vaja toonitada, sellest on räägitud ka eelarvekomisjoni ja, ja õiguskomisjoni raportites või arvamustes ja seetõttu ehm, on, pean seda tähtsaks, sellepärast soovisingi sõna võtta ja vabandan e, nende ees, kes nüüd peale mind peavad sõna võtma. tänan. suur aitäh proua Kurmai. Teie sõnavõtt oli lühike ja täpne. enne kui ma härra Gerol sõna annan, tundub, et pean veel kellelegi sõna andma. kolleeg Šeflin, mul on protseduuriline küsimus. ma äh, tulen tagasi siin eh, eelmise sõnavõtu juurde, mis rääkis veebiülekandest. täna tegelikult ei olegi vist veebiülekannet, tuleb välja ja meil on väga olulisi debatte, mis peaksid olema veebis, näiteks eh, me peame arutama protestikirja peadirektorile ja me tõstatame ju siin selliseid küsimusi, mis on avalikkusele huvitavad ja võib-olla te arvestaksite seda ja vähemalt protokolliksite selle jah, me teeme seda. ilmselt äh, tekkis mingeid tehnilisi probleeme, muidugi see ei ole õigustuseks, aga jah, teie märkus oli asjakohane. tänan. ja nüüd härra Kerero, palun. suur aitäh, esimees pärast AFCO viimast koosolekut on toimunud mitmeid asju, mis on seotud teatud muudatustega, muudatustega, mis, mida peab ka minu arvamus arvestama, on seotud finantsmäärusega. kõigepealt otsustati seda, et Ähm, vastutav komisjon äh, ja, ja isik, kes siis äh, raporti koostab, äh, peavad, peab tulema ja peavad olema siis eelarvekomisjonist ja samal ajal eelarvekomisjon vastavalt sellele informatsioonile, mis meieni on jõudnud, on otsustanud äraootaval seisukohal olla oodata, kuni Afga on oma tööd teinud, kuni proua Tšanaku on oma töö teinud, selleks, et alustada eelarvelise äh, poole kohta arvamuse koostamist vastavalt finantsmäärusele ja minu arvates äh, peabki eelarve arvamus ootama, kuni proua Tšernaku on oma üldise erakondade analüüsiga lõpule jõudnud. minu arvates vastavalt sellele infole, mis minu käsutuses on, sõltus kõik nõukogus vastu võetud otsusest. ja see eh, proua Tšernaku raport kuulub üldasjade nõukogu pädevusse, aga eelarve arvamus peab finantsasjadega tegeleva nõukogu pädevusse jääma. mida see siis tähendab? ilmselt polegi mõtet mul mingit arvamust koostada ja para-, parandusettepanekuid esitada sellisele arvamusele või raportile, mis peab nüüd ootama enne, kui eelarve küsimused või, või seni, kuni eelarve küsimused on lahendatud. Hispaania filosoofid, mitte ainult Itaalia või Inglise või Saksa eh, filosoofid on öelnud, et eh, tegevusetus tekitab melanhooliat aga midagi pole teha, me peame ära ootama selle teise raporti ja mm, ma ei tea, muidugi ma esitasin juba eelmisel AFCO koosolekul ühe töödokumendi ja mm, täna kavatsesin muudatusettepanekuid tutvustada, kuid mm, tundub, et see on nagu raisatud aeg. põhimõtteliselt on asi nii, et äh, see komisjon, kes finantsmääruse raporti eest vastutab, on eelarvekomisjon, eelarvekomisjon otsustas, et nemad peavad ära ootama, enne kuni AFCO äh, on lõpetanud oma töö, kuni Prožanaku on oma raporti valmis saanud ja siis nad hakkavad tegelema selle finantsaspektiga ja niikuinii äh, nende töö sisu sõltub Prožanaku raportist no ootame siis ära, ootame ära minu arvamuse, mina pean ootama ära, kuni äh, proua Tšernaku on oma äh, raporti koostanud ja mm, siis võib-olla kuuleme ka, millised on äh, eelarvekomisjoni seisukohad. muudatusettepanekuid võib muidugi elektrooniliselt saata, aga see ei ole eriti mõttekas praegu, sest niikuinii me peame ära ootama, enne kuni Mareta Tšanaku oma raporti valmis. suur aitäh! väga mõistlik ettepanek. Raman Kameri on ka nõustunud sellega, tema on Iiri alaline esindaja ning ähm, me tõesti äh, peame teada saama, äh, mida otsustatakse finantsmääruse küsimuses ja nüüd ma annaksin sõna härra Tahvile um,. härra esimees, loomulikult ma olen põhimõtteliselt nõus enamusega sellest, mida Marianne, Mariette Janaku ütles äh, ja mis on kirjas tema raportis. aga mõned küsimused äh, tuleks minu meelest siiski äh, natukene rohkem lahti seletada ja neid tuleks täpsustada, sealhulgas ka nende erakondade staatus kui äh, nad on äh, tunnustuse saanud Euroopa seadusandluses. vaatamata sellele tuleb nad siiski registreerida liikmesriigiti, seda siis äh, tööhõive seadusandlusega kooskõlas olemiseks ja maksustamispõhjustel. ning mulle tundub, et äh, me pea-, et tegema peaks avalduse ka Belgia ametkonnad äh, selle kohta, kuidas täpselt Euroopa tasandi erakonnad Belgia seadusandluse kohaselt ähm, luuakse. nimelt Belgia ametivõimud peavad selle teemaga vist eh, eriti tegelema. ja selleks, et meie mõistaksime juriidilise staatuse vahelisi erinevusi, Euroopa seadusandluse ja siseriikliku seadusandluse võrdsu, võrdluses äh, on äh, neid täpsustusi kindlasti vaja. teiseks ei äh, tiivusta mind äh, see mõte, et äh, kolm äh, kõrgeaulist äh, sõltumatut tarka võiksid olla garantiiks nende erakondade tegutsemise äh, korrektsuse ja reeglipärasuse hindajatena. ning ei arva ma ka, et Euroopa Parlament äh, peaks äh, kohtunikuks olema selles küsimuses. mulle tundub, et sellisel juhul oleks see erakondade tasandi äh, määrus äh, natukene liiga lähedal parteipoliitilisele areenile ning see tähendaks seda, et tuleks luua mingisugune valimisüksus, äh, kes siis oleks põhimõtteliselt lihtsalt komisjoni ka paralleelselt tegutsev institutsioon ja peaks seirama selle seadusandluse rakendamist kolmandaks, on minu meelest küsitav ka see, kui vajalik on nende erakondade puhul, kes äh, rahalist toetust on saanud, äh, kindlasti peaksid omama rahvasaadikut, minu meelest on see küll natukene välistav, kui me ütleme, et ainult need erakonnad, kellel on juba saadik äh, äh, parlamendis äh,, on erakordsed äh, ning äh, ainult neid on mõtet rahastada Euroopa Liidu vahenditest on üsna tõenäoline, et on äh, üsna mitu äh, täiesti tõsiseltvõetavat äh, liikmesriikide ülas, ülest ere, erakonda, kes on jõudnud kas siis kohalikesse assambleedesse või regionaalsetesse assambleedesse ja kelle eesmärgiks äh, on äh, saada koht ka Euroopa Parlamendis. ja ma arvan, et me peaksime lähenema ennekõike pragmaatiliselt, kui äh, me kaalume, mida teha taoliste poliitiliste jõududega. meie eesmärgiks on ju ometigi julgustada Euroopa mõõtme laienemist äh, parteipoliitikas. nii et mulle tunduks, et kui me jätame välja kõik need, kes seni ei ole saanud kedagi siia kotta valimistel, äh, oleks ilmselt äh, vastutöötav täiesti meie eesmärgile. ja lõpetuseks. ma arvan, et me peame seadma äh, ka mingisugused äh, normid äh, kampaania rahade piirangutele. praegusel kujul jäta, jäetakse kõik äh, liikmesriikide otsustada. ma arvan aga, et see võiks endaga kaasa tuua tohutuid kontraste nende riikide vahel, kus mitte mingisuguseid piiranguid ei kehtestataks kampaaniavahenditele ja nende riikide vahel, kus on need piirangud väga karmid. selleks, et mängureeglid oleksid aga võrdsed ja me ju tahame, et nad oleksid võrdsed, peaksime me ette kirjutama mingisugused laed ja piirmäärad selle kohta, kui palju üks või teine kampaania võib maksma minna. suur tänu! suur tänu, härra Tahv, järgmisena annaksin sõna proua Jäädenmäele. suur tänu, kui sobib, siis räägin oma emakeeles, soome keeles, ütleb proua Jäädenmägi. antud raport on minu meelest äh, väga oluline ja vajalik ning äh, meie raportöör on ära teinud väga hea töö, nii et äh, suur tänu teile selle eest paari sõnaga ma siiski kommenteeriksin. põhimõtteliselt on minu arvamus sama kui see, mida väljendas just Andrew Duff. nimelt, et kuidas siis seiratakse ja kes seirab seda, kas Euroopa tasandi erakonnad täidavad need väärtused, millest juttu on. ja Andrew seisukoht, et äh, tegemist ei saa seiraja puhul olla poliitilise institutsiooniga ehk teisisõnu parlamendiga ega ka meie komisjoniga, on äh, minu meelest õige. kuidas meie võiksime siis äh, täiesti erapooletult siin anda hinnangut konkureeriva erakonna tegutsemisele? ma arvan, et äh, see seirav institutsioon äh, peaks olema keegi muu. me ei räägi siin ju parlamendi menetluskorra seiramisest, vaid äh, hoopis juriidilisest ähm, tegevuse vettpidavusest ja seega peaks see olema siis ilmselt vist komisjon või kohus, aga mitte mingil juhul ei saa see seirav organisatsioon olla parlament ja natukene laiemas kontekstis, äh, mitte ainult selles küsimuses, minu meelest parlamendi tegutsemine, kui tulevikus need reeglid lähevad muutmisele, äh, lähtuma sellest, et parlament on seadusandlik võim. ja me peaksime rõhutama seda aspekti aga me ei saa anda parlamendile ega paluda või nõuda parlamendile selliseid ülesandeid, mis puudutavad tegelikult täidesaatvat võimu või kohtuvõimu sellepärast et see läheks ju otseselt vastu võimude lahususe põhimõttele ja Euroopa Parlament sellisel juhul ei oleks enam parlament, vaid kogu, mis tegutseb siin ja seal. aga see, mis puudutab siis nüüd konkreetset sõnastust, siis komisjonipoolne tekst, jah, ma saan aru, et see ei äh,, ei ole veel lõplik äh, Äh, ja selle kohta ma seega midagi ei ütle praegu, aga muudatusettepanekut äh, praegusel kujul äh, ma küll toetada ei saaks. aga nüüd veel mõned märkused, mis puudutab maksuseadusandlust ja selle toomist meie raportisse. minu meelest sellele ei ole põhjendust. ma arvan, et need küsimused peaksid välja jääma nüüd äh, komisjoni ettepanekud äh, finantsvahendite kasutamise seiramise kohta ja paindlikkuse kohta ja äh, sihtpärasuse kohta äh, vahendite andmisel, ma arvan, et ka see küsimus tuleks paremini üle vaadata, täpsustada ja vaadata, et kas need välja pakutud äh, sätted on ikka piisavalt äh, täpselt sõnastatud v või natukene liiga üldised. nüüd siis kampaaniavahendid ja kampaaniaeelarved, kes otsustab selle eest, kes seda valvab ja et kas liikmesriigiti need kampaaniavahendid või ma arvan, et äh, jah, see on tõesti selline mm, liikmesriigiti erinev asi, me ju teame, et äh, praegu need äh, kasutatavad vahendid on väga erinevad ja juba hinna, hinnadki on erinevad liikmesriigiti ja ma arvaksin, et ma selle jätaksin küll liikmesriikide otsustada, suur tänu. suur tänu, proua Jäädenmägi ma paluksin kolleegid, et et ähm, te peaksite silmas ka aega. härra äh, Scholz palus aga, et ma tooksin tema kõne natukene ettepoole, sellepärast et ähm, ta peab lahkuma teisele kohtumisele. suur tänu, härra esimees, äh, suur tänu, kolleegid, et lubate mul rääkida praegu äh, teinekord tõesti, kui istuda mitmes komisjonis, siis tuleb ühest teise pidevalt joosta. kõigepealt äh, ma tahaksin öelda, et see raport on väga oluline. oluline on ta sellepärast, et äh, jutt on siin selles, et kuidas kuidas äh, me saaksime kaasata kodanikke rohkem poliitilisse tegevusse põhimõtteliselt on ju küsimus äh, selles, et äh, kuidas äh, kasutada seda mm, Euroopa tasandi erakondade mõtet selleks, et kodanik tuleks kaasa Euroopa arendamise programmidega. ma arvan, et me peaksime reeglite puhul kõik sõnastama nii täpselt kui võimalik, ma olen proua Gurmaiga täiesti nõus. reeglid peavad olema selged, lihtsad, nii et kõik saavad nendest aru, nad peaksid olema praktilised ja seal peaks olema väga konkreetselt kirjas, kuidas need Euroopa tasandi erakonnad äh, osalevad siis poliitilises protsessis ja mul oleks teha kaks märkust. kõigepealt on minu meelest kahetsusväärne, et proua Janaku äh, raport äh, ei ole olnud isegi julgem komisjonipoolseid muudatusettepanekuid analüüsides hinnang selle kohta, milline saab olema juriidiline isik nendel äh, erakondadel, jah, muidugi, vastavalt Euroopa äh, seadusandlusele peavad nad saama äh, juriidilise isiku staatuse. aga siit me jõuame tagasi sellesama teema juurde, et kuidas neid siis tunnustatakse ra-, siseriikliku seadusandluse all ehk kas Belgia seadusandluse kohaselt kannaks nad siis lühendit ASBL oma lõpus ja nii edasi, et kas on, millise juriidilise isikuga siiski on tegemist? ja ma tahaksin raportöörile öelda, et ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht sellele, et selgelt välja öelda, et me tahame, et Euroopa tasandi erakonnad saaksid juriidilise isiku staatuse, mis oleks selge ja, ja mõistetav. ning teine äh, küsimus puudutab seda, et kes neid erakonnad tunnustab. Euroopa Parlament. Äh, ma arvan, et äh, see sõnastus on praegu tekstis natukene liiga üldine, kes siis, kas täiskogu äh,, kas täiskogu peab nad tunnustama või taga, tagasi lükkama nende loomise või on see, see niinimetatud tarkade klubi, see ei ole selge, aga eh, tuleks selgeks kirjutada eh, kodanikele. Eh, ja kui me seda selgeks ei tee, siis ja selgelt välja ei kirjuta, siis keegi seda süsteemi ei usalda. meie kavatseme omalt poolt kindlasti muudatusettepanekuid esitada fraktsioonile ja mul on veel üks märkus muuseas. see puudutab konkurentsi aspekti, nimelt konkurents erinevate erakondade vahel ja võrdsete võimaluste vahel kui me räägime vahendite kasutamisest ja sellest, kuidas vahendeid jagatakse, siis äh, võib tekkida olukord, kus suured erakonnad äh, saavad teatud eelise väiksemate üle ja see aspekt minu meelest tuleks kindlasti läbi vaadata kaheksakümmend viis, viisteist protsenti on tehtud, nüüd on tehtud ettepanek üheksakümmend kümme protsenti, nii et suured erakonnad saaksid automaatselt rohkem vahendeid. ja ma arvan, et äh, võib-olla me peaksime jääma praeguste reeglite juurde või siis uued ja paremad välja kujundama. ja teeme muidugi ka omapoolsed ettepanekud selles osas. suur tänu, härra Scholz. järgmisena saab sõna härra Anju esimees, suur tänu! ma tahaksin, et äh, te vaataksite, komisjoni liikmed, äh, endale otsa ja küsige enda käest, kas meil üldse on mandaati sellest asjast rääkimiseks. mulle küll ei tule meelde, et kahe tuhande üheksandal aastal inimesed oleksid äh, valimiskastide juures öelnud jah, meil on vaja selliseid era, üle-euroopalisi erakondi, äh, me tahame, et äh, oleksid sellised Euroopa tasandi erakondadest inimesed võitlemas meie eest, nii et jällegi ülalt alla protsess, öeldakse inimestele nüüd, et vot nii, nüüd on meil Euroopa-ülesed erakonnad, teistpidi peaks see asi olema, inimesed peaksid tulema kokku, ma ei tea, kuskil pubis ja tulema ise selle mõttega välja ja ütlema, et vot meie tahame selliseid erakondi Äh, meie erakond muuseas on selline erakond, kes rahastab ennast ise, liikmed rahastavad, Ühendkuningriigi äh, sõltumatuse partei rahastab ennast ise, meil ei ole rahastajaid ja kõik see, millega te praegu tegelete, on ikkagi väga ohtlik mäng. Andrew ütles, et tema meelest äh, on ebaõiglane see, et liikmelisuse kriteeriumid nendes Euroopa-ülestes erakondades peaksid hõlma ka seda kriteeriumit, et neil peab olema saadik äh, Euroopa Parlamendis. selle kohta ma ütleksin, et meie Suurbritannias valime proportsionaalse valimissüsteemi järgi endal saadikuid ja kui mõni tärkav ja püüdlev äh, erakond ei saa piisavalt toetust kokku selleks, et äh, nad rahvasaadiku saaksid saata Brüsselisse, kas siis nemad Äh, peaksid äh, tõesti äh, saama Euroopas kinnimaksud esinduse. mulle küll see ei meeldi. vaadakem ühte äärmuslikku näidet, kujutage, ette, et on inim-, mingi grupp inimesi, kes tahavad avalikud poomised tagasi tuua. Nendel enda koduriigis keegi neid ei toeta, aga, aga võib-olla kuskil Euroopa nurgas on teine selline grupp, kes seda toetab, käivitatakse see asi ilma demokraatliku mandaadita ma saan küll aru, äh, milles, mida Andrew mõtleb, ta ka-, kardab ilmselt seda, et järgmistel valimistel liberaalid jäävad äh, häälteta ja ta tahab selle probleemi niimoodi lahendada, et nad ei jääks ka ilma rahata. aga eks ta ise teab Euroopa Liit äh, tahab liikmesriikidest meeleheitlikult raha saada ja liikmesriigid meeleheitlikult ei taha talle seda raha anda ja mulle tundub, et need, et nii olekski õige, suur tänu. Honorable Browns härra Brons, palun. suur tänu, poliitilised erakonnad põhimõtteliselt oma loomult äh, on ju vabatahtlikud autonoomsed äh, organisatsioonid, mis rajatakse loovate liikmete algatusel ja mitte ei looda erakond eh,, äh, riigi poolt. see, et riik peaks seda algatust näitama eh, Äh, on äh, parimal juhul siis äh, riigi üle reageerimine ja halvimal juhul see, et riik hakkab kodanike elu korraldama. Erakondadel on kaks võimalikku takistust, kõigepealt rahastamise kriteerium ja siis konkreetne viide registreerimiskriteeriumile kui registreerimise protsess on kujundatud lihtsalt selleks, et kahe ühe nimega erakonnaga tekkinud olukorda vältida, siis selle vastu mul ei ole midagi, hea küll. aga see, et kellelgi on võime hoida tagasi erakonna registreerimine mingil muul põhjusel, äh, juba on äh, natukene karmim asi ja hakkab meenutama äh, sovjetlikku valimiskomisjoni erakondi ilmselt luuakse sellepärast, et on asutajaliikmed, kes jagavad väärtuseid või huvi või, või mõlemad. see, et mõni riik või riikide ülene üksus hakkab ette kirjutama erakondadele, milliseid põhimõtteid nad peavad järgima, on ju totalitaarne lähenemine, kuigi võib-olla kavatsus kui selline ei olegi kuri aga mm, härra Jaff ja, ja proua Jäädenmägi, teid ma kuulasin ära ja saan aru, mida te ütlete, et see, kes äh, otsustab registreerimise ja rahastamise üle, peaks olema täiesti sõltumatu. asi on aga selles, et need kriteeriumid on juba paika pandud äh, poliitikute poolt äh, siin ja nõukogus ja komisjonis Äh, see, kes äh, maksab orkestri eest, tellib ka muusika, niimoodi öeldakse, aga äh, kui me niimoodi läheneme ka erakondadele, siis see tähendab seda, et erakonnad on tegelikult lihtsalt riigi käsilased. suur tänu, härra Viiland. ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also ich will zunächst mal nochmal unterstreichen, dass die Berichterstatter suur aitäh, ma tahaksin rääkida ühest asjast. raport ütles selgelt, et küsimuse all ei ole see, kui palju erakonnad raha saavad, vaid pigem selles, mis erakond on ja kuidas erakonnad raha saavad. ja tahaksin ütelda järgmist. komisjoni ettepanek tulevikul on juba algusest peale omad vead. tundub, et teatud osades ollakse väga detailsed, aga mujal jällegi on kõik väga hägus. demokraatia küsimustes oleme me väga laialivalguvad, samas aga raportööri ettepanekus äh, on ka ettepanek äh, sugudevahelise võrdsuse kohta rahastuse koha pealt jällegi on kõik hämar, aga ta, Andrew Duff rääkis siin äh, valimiste rahastamislävedest. ma leian, et see ei ole tingimata vajalik. praegused muudatusettepanekud ei paranda olukorda oluliselt sest et millega on tegemist? ma leian, et tegemist on äärmiselt tähtsa raportiga, tegemist on tähtsa sammuga, sellepärast et äh, Äh, see on suunatud äh, avalikkusele Euroopas. ning siin tahaksin välja tuua veel ühe äärmiselt äh, olulise küsimuse. uurimus erakondade kohta peab olema kättesaadav vähemalt üheteistkümnes ametlikus keeles, seda selleks, et kodanikud saaksid teavet. sest et siin on tegemist ju ainult sellega, et me teavitame oma avalikkust tegemist on Euroopa tasandi erakondadega, mis, eh, millel peaks olema võimalik valida oma peakorteri asukohta, kus nad ise tahavad ja mitte ilmtingimata ei pea see olema Brüsselis. ning mis puudutab eh, õiguslikku seisundit, siis eh, raportis sellest piisavalt ei räägita, ei räägita sellest, mis on erakond, Euroopa tasandi erakond ning mis tingimustel, millal ta võib rahastamist saada ma ütleksin, et minu meelest Euroopa tasandi erakonna õiguslik seisund selle määratlemisel ei saa lähtuda ainult äh, saadikute arvust või rahastamisest, vaid pigem tuleks lähtuda sellest, kas äh, ta, erakond tahab osaleda valimistel ning äh, kaasa aidata avalikkuse arvamuse kujundamisele ma leian, et äh, õiguslik seisund äh, peaks olema tagasihoidlikum, takistusi peaks olema vähem, äh, läved peaksid olema madalamad selleks, et erakonnad võiksid nimetada end Euroopa tasandi erakondadeks. see jällegi ei sõltu ainult parlamendi otsusest, meil on vaja kontrollida, kas Euroopa tasandi erakonnad vastavad kriteeriumitele ja täiesti naeruväärne on minu meelest kas see, see, et Euroopa Parlament peaks nüüd hakkama hääletama selle üle, kas erakond on erakond või mitte. ehk siis teisisõnu äh,, tippsportlased peaksid omavahel otsustama, kes saab võistlustel osaleda ja kes mitte. nii et meil oleks vaja demokraatlikku alt üles lähenemist ning äh, takistusi peaks olema vähem, äh, niimoodi, et äh, rohkem erakondi saaks osaleda. teiseks küsimuseks on see, kuidas rahastada neid erakondi. siin tuleks sisse viia kontroll, tagamaks see, et demokraatlikest, demokraatlikust raamistikust kinni peetakse, tuleb samuti silmas pidada seda, kas kandidaadid nimetatakse demokraatlikult ja nii edasi igastahes selline struktuur tuleks välja töötada. tegemist tuleks ametliku kontrolliga, meil ei oleks enam vaja kontrollikoda või Olafit. tegemist oleks äh, halduskontrolliga ja seda viiksid läbi kohtud. kui tekib kuritarvitusi, siis äh, tegeleks nende küsimustega prokurör. ühest küljest tuleks lähtuda sellest, et äh, niikaua, kui äh, ei ole vastupidist tõestatud, on tegemist süütu isikuga ning kui äh, on kuritarvitusi, siis äh, tuleb pöörduda ka kas kohtusse või siis Olavi poole ja sellisel juhul äh, küsimus lahendada. ning veel. rahastuse määr. kolleeg Scholz Äh, väljendas ennast siin väga pehmelt, sellepärast et äh, erakondadel on vaja rahastamist. ning rahastus äh, ja selle võrdsus erakondade vahel sõltub sellest, kui suur on toetus ning seda me näeme enne valimisi kui nüüd väidetakse, et äh, praegune kord äh, on negatiivne väikeste erakondade suhtes, siis see ei ole õige. praegune äh, toetuse alus just vastupidiselt toetab väiksemaid erakondi. sest mida väiksem ta on, seda suurem proportsionaalselt on see, mis saavad väiksemad erakonnad. aga võib-olla jah, siin võiks veel ühe ettepaneku siin võiks äh, ka arvata, et väiksemad erakonnad niikuinii on võib-olla natukene kehvemas olukorras, ükskõik mis me ette võtaks. artiklis kaheksateist kolm on kirjas, et äh, erakonnad ei pea osalema valimistel, aga millises maailmas me siis elame, me ei saa ju ütelda, et kui äh, erakonna tegevus puudutab ainult äh, väga vähe Euroopa küsimusi, siis te võite Euroopa tasandi erakonnaks seda. ei, erakonnad peavad olema ikkagi aktiivsed kõikides valdkondades, osalema demokraatlikus protsessis ja kõikjal. siin ei Eh, tuleks vaadelda seda, kas eh, loomakaitse direktiiv võetakse varem või hiljem üle mõnes liikmesriigis, eh, kas viiakse läbi referendumeid või mitte, ei, see lihtsalt viib täiesti lõputute aruteludeni. kui liikmesriigi partei või erakond osaleb kohalikel omavalitsustel ning minu koduriigis kohalike omavalitsuste valimised leiavad aset samal ajal kui Euroopa Liidu valimised, siis minu jaoks on ikkagi oluline sellises kontekstis ka see, et kohalikud omavalitsused samuti teaksid, mis Euroopas toimub, nii et tegemist on sellise üldise poliitilise kogumiga ning äh, lõpetuseks kontrollist juba rääkisin. haldusküsimused tuleb haldusküsimuste raames lahendada, parlament ei peaks sellesse sekkuma, meie oleme äh, õigusloe ja sellega me peame tegelema, me peame kindlaks määrama, kas äh, asjad äh, käivad äh, vastavalt raamistikule või mitte ja kui on rikkumisi, siis peavad kohtud või Olav sellega tegelema. aitäh. Grazie, e prima di dare la no c'è ancora l'onorevole Efner. suur aitäh. härra Efner veel. ja, liebe kolleegid ja kolleegid, see on ikka esimene kord, et jah, head kolleegid, me ei aruta seda küsimust mitte esimest korda siin komisjonis. ma ei tahaks liiga pikalt sõna võtta, aga sooviksin siiski vastata ühele küsimusele, mida mainis kolleeg Viiland tahaksin väljendada oma üllatust. poolteist aastat tagasi leidis aset kuulamine ja see kuulamine puudutas siis sedasama teemat, mida me täna arutame. härra Tahv võttis sõna. ja ka eksperdid võtsid sõna ja kõik ütlesid, et juriidiliselt on oluline, et Euroopa tasandi erakondade rahastamine äh, ja selle kriteeriumid ei oleks samad kui äh, erakondade registreerimine. rahastamine Äh, peab sõltuma nende edust, aga nende registreerimine ei peaks olema selle, nende edukusega ka seotud. erakonna loomine peaks ikkagi sõltuma sellest, kas täidetakse äh, põhikriteeriumid, kas on olemas poliitiline programm ning seejärel on vaja kandidaate, kes osaleksid äh, demokraatlikus protsessis. seda korrati korduvalt see nüüd äh, ei ole tekstidesse sisse läinud. ma usun, et me oleme ristel. kodanikud ning poliitilised jõud ja erinevad liidud Euroopas, äh, nad peavad mõ-, me peame endalt küsima, kas neile jääb mulje, et me loome sellise äh, õigusliku seisundi, mis on õiglane. kas me loome sellise süsteemi, kus kodanikud saaksid äh, valida erinevate pakkumiste vahel. juurdepääs sellele süsteemile ei peaks olema piiratud. mis puudutab aga rahastamist, siis jah, sellega peaksid, äh, selles osas peaksid otsustama kodanikud. me ei peaks eelnevalt kriteeriume sisse viima, kui tegemist on selliste kriteeriumitega, mida lõpuks äh, kohaldavad ikkagi kodanikud. kui seda muidugi juhul, kui me ei taha, et äh, Euroopa tasandi erakonna seisundatakse ainult neile, kes meie, kes meile sobivad. sellisel juhul oleks tegemist poliitilise arutelu lõpuga ning äh, ka demokraatia lõpuga. Äh, pean tõesti väga selgelt välja ütlema, et mm, siin on tegemist ohtliku alaga luba, registreerimine ning rahastamine on praegu segi aetud mis puudutab äh, registreerimist, siis äh, siin on küsimuse all äh, kandidaatide arv pro,, poliitiline programm, soov osaleda valimistel. samuti tuleb vaadata, kas logistika on olemas, ma usun, et kolleeg Viljand siin ei ole tegemist poliitilise otsusega, vaid pigem haldusliku otsusega selle võib ka kohtusse edasi kaevata. aga lõplikult otsustavad ikkagi kodanikud ja rahastamise osas ma usun, et see, mis raportis on praegu välja pakutud, on igati põhjendatud, jah, viia sisse seos edukuse rahastamise vahel, jah, hästi, aga mis puudutab registreerimist, siis see on eh, küsimuse all miski muu, me kindlasti teeme muudatusettepanekuid et ja oleks eelistatavam, et me ei tekitaks liigseid vastuolusid, vaid looksime ühtse pildi äh, sellisest äh, Euroopa demokraatlikust süsteemist. ärgem unustagem, et me ei räägi siin meie huvidest, enda huvidest, vaid äh, sellest, et meil on vaja demokraatlikku protsessi millele eh, me küll kaasa aitame, aga me ei ole eeltingimuseks selle süsteemi toimimisele. ja nüüd veel paar märkust. referendumitel osalemine, jah äh,, nagu eelpool kõnelegi, siin tuleb vaadata, kuhu me piirid paneme. kui eh, mõni erakond avaldab oma arvamust rahvahääletuste küsimuses äh,, sellepärast et äh, see puudutab Euroopa küsimusi, kas on keelatud, kas on keelatud avalikes aruteludes seda mainida või äh, plakateid äh, üles panna. kuidas me siis piirame seda, millistes aruteludes poliitilisel tasandil erakonnad saavad osaleda, et pean ütlema, et siin on minul teatud probleeme ja ma tahaksin, et mulle natukene paremini selgitatakse asja jah, osad äh, siin äh, rääkisid sellest palju, aga kuhu siis need piirid panna, kuidas äh, reaalsuses pärast seda ellu viia? nüüd, mis puudutab aluse ning rahastamismäära suhet, ma ei arva, et tegemist oleks privileegiga, nagu ütles eelpool kõneleja. ma arvan, et on õige, et oleks üks osa äh, rahastamisest kindlaks määratud ja see äh, oleks mõeldud siis tavalisele toimimisele ja ülejäänud rahastamine sõltuks äh, valimiste prots-, tulemustest. ma leian, et kaheksakümmend viis, viisteist oleks parem lahendus kui üheksakümmend, kümme leian, et seeläbi tagatakse paremad äh, konkurentsitingimused. mul on veel palju märkusi, aga praegu sellega lõpetaks, et mitte liigselt äh, venitada aruteluga. ja me teeme kindlasti sellesuunalisi muudatusettepanekuid, nagu ütlesin. hästi. proua Gurmai. Honorevole Gurmai, see vuole. proua Gurmai, kui tahate vastata. ei, scusi. esimees vabandab fa ho mancato di attenzione, allora adesso la mia attenzione. jah, aga ennist ma ei olnud piisavalt tähelepanelik, sellepärast tahtsin sulle sõna anda, aga nüüd kompenseerin võib-olla liigselt, aga ja, ja muidugi vastuseks saab ikkagi sõna proua Tšennaku ja võib-olla härra Guerrero, kui ta tahab veel midagi lisada. olgugi, et tema raport võib-olla, et tema raport edasi lükatakse aga kuulame siis ära mõlemad kõnelejad, proua ja seejärel proua Kurmai. Eh, jah, aitäh, lugupeetud esimees. mul ei ole mitte midagi enam lisada sellele, mis äsja öeldi. nagu enne ütlesin, me peame ootama Eh, ära selle, et eh, proua Tšernaku raport heaks kiidetakse, siis vaatame, kuidas see mõjutab rahastamist. praeguseks eh, eelarvekomisjon ning meie peame tagama eelkõige selle, et rahastamine, rahastamise määrus läheks kokku Tšernaku määruse sisuga. jah, aitäh. seega, enne kui sõna annan proua Tšernakule nendiksin järgmist. esmalt, teema on oluline, teiseks, on vajalik, et me kiiresti tege-, tegutseksime, kui me tahame jõuda otsuste langetamiseni enne, kui võetakse vastu otsused rahastamisküsimustes ja kolmandaks, üks isiklik märkus oluline on see, et me jõuaks selliste erakondade loomiseni, mis oleksid tõesti Euroopa tasandi omad, ma ei tahaks, et tegemist oleks lihtsalt äh, liikmesriikidele, erakondadele lisanduvate erakondadega. liikmesriikide erakonnad, erakondade jaoks võiks olla tegemist selliste Euroopa tasandi erakondadega, kus saaks liikmesriikide küsimusi arutada, aga ei, nii see ei ole, meil on vaja ikkagi vahendid, mille läbi edasi viia Euroopa suurt projekti, nii et tegemist ei ole lihtsalt erakondade kokkuliitmisega, vaid äh, sulamiga. nii tuleks sellesse lähtuda. ma ei hakka nüüd detailidesse laskuma, aga hoolimata sellest leian siiski, et tuleks teha selgelt vahet äh, valijatel ja valimistel, valimiselemendil ja muul. Par-, erakonnad ei ole siin mitte ainult selleks, et nimetada kandidaate valimistel osalemiseks. ei, erakonnad esindavad äh, väärtusi, programme, ideid, veen-, nende eesmärgiks on veenda avalikkust, nii et nende roll on väga oluline. ja see on täiesti erinev äh, valimistel osalemisest, olgugi et ka see on tähtis. Need olid siis minupoolsed mõtted nüüd ei tohiks liigs-, liigselt äh, ka lasta vohada äh, sellistel erakondadel, mingi kontroll peab olema. tahaksin meelde tuletada, et meil leidis aset ka seminar erakondade kohta ja meil on ka dokumente. härra Viiland ja ma vaatan, kas on võimalik kõike seda tõlkida ka erinevatesse keeltesse, see kindlasti lihtne olema ei saa, meil on omad reeglid, aga äh, ma üritan seda teha. aga nüüd proua Kurmai. ma, no qualcuno potrebbe cominciare avere dei sospetti, non lo so <laughs> jah, võib-olla tõesti võib teil mõningaid kahtlusi tekkida και proua Tšenno. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις παρατηρήσεις. Suur aitäh, lugupeetud esimees. Suur aitäh kolleegidele märkuste eest ja suur aitäh eriti just proua Kurmaile ka teemapoolsete kommentaaride eest, mis olid äärmiselt konstruktiivsed ning äh, ka vägagi meelitavad ma saan aru küll, et teile valmistas muret registreerimise küsimus, kuidas see kõik läheb? ja teile valmistab muret samuti see, kuidas kodanikud saavad esitada kaebusi, kuidas menetlus toimuks pärast, kuidas äh, kõik see on kooskõlas demokraatlike aspektidega. seetõttu ma ütlesin ka, et meil on vaja kombineerida erinevad äh, vaatepunktid, äh, koondada AFCO komisjoni ning tarkade kogu arvamused ja muidugi võib-olla ka Euroopa Liidu kohta oma, kui vaja, sellepärast et alati ei ole lihtne Euroopa tasandil, poliitilisel tasandil äh, hinnata pol-, erakondade toimimist, siin on juba usalduse küsimus mängus. nii et vaidlused võiks lahendada näiteks Euroopa Liidu kohus mis puudutab neid kolleege, kes rääkisid sellest, et me ei peaks nende küsimustega tegelema. on selliseid Euroopa tasandi erakondi, mis asuvad Brüsselis, Belgias ja mis toimivad äh, vabaühendustena ja mis maksavad oma makse. nii et tegemist ei ole esimese korraga, kus me räägime Euroopa tasandi erakondade loomisest. sellised erakonnad on juba olemas nüüd me räägime sellest, et tuleks ka reegleid luua, jah, ka õigusliku seisundi küsimus. kõik see, mis ei leia lahendamist määrusega, me teame, et määrus on kohustuslik siduv, seda tuleb kohaldada. aga kõik see, mis on määruse alt välja jäänud, leiab reguleerimist juba liikmesriigi tasandil, kui ähm, erakond ja seda hetkel, mil äh, erakond äh, asutatakse vastavas liikmesriigis selleks asukohaks võib olla Lissabon, Madrid või seega kõik see, mis määruses reguleerimist ei leia, reguleeritakse kas vastavalt Hispaania, Portugali või mõne muu riigi õigusele ja ma usun, et see ongi õige lahendus. Euroopa tasandil on niikuinii võimalik äh, õigusloomega tegeleda, nii et siin kehtivad tavalised reeglid. mingit muret ei peaks olema. kõikides liikmesriikides on olemas ka liikmesriikide erakondade kohta käivad äh, õigusaktid, see on jällegi iseküsimus, aga Euroopa tasandi erakondadel on vaja äh, omaenda õiguslikku seisundit, parlament on seda juba korduvalt nõudnud Euroopa tasandi erakonnad peavad muidugi edendama Euroopa eh, väärtusi ja põhimõtteid, mis on demokraatlikud. kui on selliseid poliitilisi jõude, mis ei soovi Euroopa väärtusi edendada, siis ka või vabandust, mis ei soovi Euroopat edendada, siis nemad võivad ka eksisteerida, nad võivad eh, ütelda välja, mis nad tahavad, mingisuguseid eh, piiranguid sõnavabaduse osas ei ole kui on aga erakondi, mis on demokraatia vastased, siis sellisel juhul võib võib-olla tekkida olukord, kus on vaja nende tegevust hinnata. sellisel juhul on ka vajalik, et meil oleksid kõik vajalikud vahendid selleks. maksud jällegi, see on eraldi küsimus. kõik, mis määruses ei ole ette nähtud, leiab siis reguleerimist liikmesriigi tasandil liikmesriikide poolt. nii see käib ka kõikides muudes küsimustes. siin ei ole vaja midagi erilist ette võtta. Euroopa tasandi erakonnad äh, peavad äh, teenima Euroopa Liidu väärtusi ja põhimõtteid ja samas olema ka läbipaistvad. ning kui meil on olemas võimalus kontrollida nende läbipaistvust, siis probleemi ei peaks olema. mis puudutab rahastamise suurendamist, siis küsimused siin ei tõstatugi, ma juba ütlesin. küsimus on Euroopa tasandi õigusliku seisundi legitiimsuses ning see legitiimsus väärtustab neid erakondi, sellepärast et nad on äh, poliitilised. aga neil ei ole juriidilist isikut. usun, et on kodanik, kõik see on Euroopa kodanike huvides. sest ka Euroopa kodanikud võivad nende erakondade liikmeks astuda. praegu Euroopa kodanikud ei tea üldse, kes otsustab ja kuidas, mitte üheski riigis. muidugi mõista minu koduriigis kriisi tõttu äh, kodanikud on viimase kolme aasta jooksul väga palju asju õppinud, aga teistes riikides, kes tegelikult ikkagi teab, mis Euroopa tasandil toimub, kuidas otsused vastu võetakse? ma usun, et Euroopa tasandi erakondade vastutuses olekski just nimelt suhelda kodanikega ning selgitada neile, milline on olukord enamasti äh, ikka räägitakse sellest, et see kõik, mis tuleb Brüsselist, ei ole hea ning see, mis tehakse liikmesriigi tasandil, on parem. ma arvan, et äh, Euroopa tasandi erakonnad võiksid natukene tasakaalustada olukorda. sellega seoses, kui äh, erakondadel on selge õiguslik seisund äh,, siis äh, see parandaks tugevalt olukorda. tahaksin tänada teid kõigi märkuste eest, ma arvestan nendega ka äh, muudatusettepanekute tegemisel ja kui võimalik, siis äh, loodan, et jõuame kokkuleppele nii komisjonis kui ka lõpuks komis-, Euroopa Komisjoni ja nõukoguga. suur aitäh, proua Tšennaku, tehtud töö eest, mis oli väga oluline ja ka meie arutelu oli äärmiselt oluline ja kindlasti jätkub veel hiljemgi. Äh, nüüd muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on seitseteist jaanuar, seitsmeteistkümnes jaanuar kell üksteist päeval ning arutelud jätkuvad üheksateistkümnendal veebruaril. ma tahaksin teid tänada ning nüüd läheme edasi üheteistkümnenda päevakorrapunktiga ja see puudutab Euroopa Liidu statistikat ja demograafiat ning ma ei, ütlesin, et hääletustega ma edasi ei lähe. ma ei tea ka nüüd, kas seda küsimust on vaja jällegi arutada, sest kokkulepet ei ole. mõned küsimused on veel lahtised, tegelikult kaks küsimust on veel lahtised. esimene neist puudutab äh, statistika mõju institutsioonidele nõukogu ähm, hääletusi ning äh, samuti siis äh, kohtade jaot-, jagunemist parlamendis. kas äh, rahvastikustatistika peaks mõjutama samuti erinevaid sektoreid? samuti institutsioonide, institutsioone, teiseks tuleks eh, vaadata, kuidas statistika andmeid kogutakse. meil on Eurostat muidugi mõista. kuid tuleks vaadata, kas tuleks arvestada ka muude aspektidega, eh, elukohaga, kodakondsusega. ning mis puudutab alalist elukohta, siis eh, siin on mul endal mõningaid reservatsioone elukohast rääkides räägitakse jah alalisest elukohast, aga siin on võib-olla küsimuse all ka ehm, definitsioon kui selline, võib-olla tuleks teistmoodi seda määratleda või kuidagi detailsemalt, ma arvan, et kõik see nõuab veel tööd, kui me tahame ja rikastada oma arutelu. aga igastahes tuleks võib-olla üritada hääletuseks jõuda võimalikult laialdase üksmeeleni. nüüd aga annan tõepoolest sõna proua Kurmale. Uh, võib-olla sellepärast, et äh, ma olen nii südamelähedane sulle. Äh, ma ei taha öelda, et ma olen noorem, aga ikkagi. Äh, räägime siis demograafilisest statistikast Euroopas kõigepealt ma vastaksin esimehe äh, kommentaaridele ja ütlen, et tõesti, meil on äh, vaja rohkem arutada neid küsimusi, seda arvamust, äh, läbi mõelda, seega tähtaja edasilükkamine on väga hea. demograafilise statistika kogumine on tähtis seoses sotsiaal- ja ühtekuuluvuspoliitika elluviimisega. see on eluliselt tähtis tähtis eh, ja puudutab nii tundlikke eh, teemasid nagu eh, majandusmigratsioon teatud regioonides. ja me oleme neid küsimusi ka juba vaadelnud mitmel korral. samuti tuleb arvestada teatud liikmesriikide endi spetsiifikat praegu on näha, et statistikal on oma mõju Euroopa Liidu esindatusele, vabandust, liikmesriikide esindatusele Euroopa Liidu institutsioonide siseäranis nõukogus ja seetõttu tahaksin öelda, et raport peaks keskenduma äh, andmete kogumise metoodikale, arvestades selle poliitilist mõju. tänan Eh, suur aitäh. härra Tšarkovski, ma ei taha ma arutada eh, uuesti kõike seda, millest on juba räägitud, tahaksin öelda, et Jack Zini kompromissettepanek oli selgem ja ta tean, et meie sotsialistidest sõbrad soovisid head kompromissi ja, ja kõik liigub õiges suunas. aga samas mulle tundub, et äh, minu hinnangul on tekkinud väike segadus. me teame ju kõiki argumente, kõige olulisem on äh, AFCO äh, prioriteetide säilitamine iseäranis statistika kogumise ja selle eesmärkide suhtes, nüüd tegemist ei ole sellega, et meie arvamused erinevad. küsimus on selles, kuidas maha istuda ja kompromiss leida. me tahame väga selgelt äh, aru saada, mida on vaja, me teame kõiki neid argumente, seega nüüd on kõik need vaja läbi vaadata üheskoos ja kompromiss leida. suur aitäh, Agnew! tänan meil on jälle üks võimalus kokku hoida. kas tõesti on vaja seda statistikat koguda ja kas meil on raha selleks üldse? minu koduriigis, Ühendkuningriigis on muutunud väga raskeks eh, teada saada, kes kus elab, sellepärast et meil, meie riik kannatab eh, täiesti kontrollimatu sisserände all. Eh, me jätkame muud kui äh, elamuehitust, aga keegi peab siiski statistiliselt tõestama, et me oleme äh, sisserändajatele äh, ehitanud kodusid, aga praegu keegi ei tea. ja samas teame ka seda, et väikeriigid soovivad kuidagi statistiliselt ennast suuremana näidata, see on väga ahvatlev, aga kui hea see statistika tegelikult on, see on küsimus ja siis on veel äh, täiesti võimalik, et äh, tekib mingi segadus, äh, üks Ungari saadik näiteks läks siit ära, tema räägib väga hästi inglise keelt, paremini kui mina ja tema muidugi võiks selgitada mulle ühte küsimust Ungaris ja Rumeenias, nii palju kui mina aru saan on need, kes elavad Transilvaanias nagu kahe riigi kodanikud, kas neid loetakse siis kaks korda? ma ei tea, mul on veel selliseid kohti Euroopas, ka mina ei tea, aga kuidas seda statistikat lõpuks kasutatakse? näiteks kui ma tuletan meelde, kuidas Kreeka esitas oma statistikat, et ühe, ühineda euroga või siis need, kes soovivad siin ka suurt mängu mängida, ma ei tea, praegu on näha, et kogu see statistika on vale olnud ja läbi kukkunud Allora prendo atto delle vostre considerazioni, cerchiamo di arrivare. suur tänu selle arvamuse eest. püüame leida mingisuguse kompromissi, hoiame üksteisega ühendust. järgmine kohtumine toimub kahekümne esimesel jaanuaril. ja vaatame, kas jõuame siis selleks ajaks hääletamiseni või mitte. ja läheme nüüd edasi päevakorraga järgmine teema on samuti väga te eh, tähtis. mitmetasandilise valitsemise põhiseaduslikud probleemid Euroopa Liidus. härra Tšakovski ja härra Gualtieri on meil raportöörid. meile on esitatud ingliskeelne esimene töödokument ja palun nüüd siis, et raportöörid tutvustaksid meile seda jah, jälle peab ütlema, et seda teemat on juba arutatud paar korda ja meie kavatsused on täiesti selged, minu sissejuhatus ei saa olema pikk. tähtis on see, et lõpuks on üks dokument paberil olemas e, ja tõesti, meie mõte oli koostada töödokument, et olla valmis e, e, järgmisi ülesandeid täitma seetõttu ma ei soovinud mitte äh, raporti projektiga välja tulla, vaid pigem töödokumendiga. kõige olulisem oli kontseptsioonid paika panna, nii nagu ma olen ka varem öelnud, me ei räägi mitmetasandilisest äh, valitsemisest, äh, pigem räägime suhetest erinevate tasandite vahel, Euroopa Liidu liikmesriikide regioonide vahel, aga tegelikult räägime mitmesuunalisest valitsemisest või mitme elemendiga valitsemisest. ja e, samuti soovisime me selles töödokumendis käsitleda aluslepingute kasulikkust e, ja püüdsime välja selgitada, mida saaks e, teha olukorras, kus liikmesriigid on otsustanud lõimuda erineval kiirusel. ja Ehm, kuidas on võimalik saavutada see läbi aluslepingute, et tunnustatakse ka Euroopa Liidu tasandi juhtimist? Ehm, siin on tehtud ettepanek ka vastavalt aluslepingutele ehm, rahaliidu tugev, rahaliitu tugevdada, aga muidugi see sõltub ülemkogu otsustest meie äh, peaksime vähemalt kaudselt osalema nende otsuste tegemiste juures. me äh, püüdsime kaaluda erinevaid võimalusi ja erinevaid otsuseid, äh, mis oleksid võimalikud ka ilma aluslepingute muudatustega, muidugi see on kõik väga vastuoluline temaatika. samuti arutasime praeguste lepingute järgi fiskaalvõimekuse suurendamist, jällegi ei ole lihtne küsimus, hiljutiste ülemkogude tulemuste põhjal võib eeldada, et et asjad on palju keerulisemad, kui komisjon oli arvestanud ning samuti oleme sellest fiskaalpaktist rääkinud vastavalt praegusele äh, õigusraamis, raamistikule, kui tõesti fiskaalpakt või leping muutub äh, reaalsuseks, siis see peaks sellisel kujul ilmuma, et tõesti see muutub äh, osaks, lahutamatuks osaks Euroopa Liidu õiguskorrast, äh, et ei tekiks mingit alatist killustumist ja et oleks vaja jälle uusi institutsioone luua. siis arutasime ka neid küsimusi, mis sisaldusid Dysoni raportis Äh, Robert, äh, Roberta on väga hea raporti või arvamuse koostanud, meie muidugi kõiki majanduskomisjoni arvamusi või, või seisukohti ei tahtnud siin arvestada, aga siiski arendasime neid teemasid edasi. ja äh, ähm, rääkides tulevikust äh,, tunnistame, et äh, meil on vaja veel järele mõelda, kõige olulisem on see, ja muide, kõige vastuolulisem äh, punkt on number viis, kus me oleme tõesti öelnud, et me peame järele mõtlema üheskoos, mida me tulevikus teha soovime. Äh, kas me soovime aluslepinguid muuta, millises vormis see peaks toimuma? ja Äh, kogu selle raporti läbiv teema on see, et me tahaksime äh, vältida olukorda, kus äh, liikmesriigid eralduvad üksteisest mingisuguste poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete erimeelsuste tõttu. see kõik on väga delikaatne teema, aga kui me tulevikku vaatame, siis meie tööhüpotees on see, et kõiki liikmesriike tuleb ühiselt kohalda vastavalt ühenduse reeglite järgi, kas need on diferentseeritud vastavalt majandus- ja rahanduspoliitika järgi, see ei ole veel päris selge, aga me peame neid küsimusi endale esitama. kuidas seda kõike teha? ja isegi, kui me vaatame komisjoni mustandit ja võrdleme seda öö, ehm, nelja presidendi dokumendi, Van Rompuy dokumendiga ja võrdleme selle, sellega, mis toimus ülemkogul, siis me näeme, et nendele küsimustele sugugi lihtne vastuseid leida. muidugi tekib küsimus ka, kas on vaja uut äh, aluslepingut äh, osad ongi kartnud, et tagaukse kaudu e, tuuakse sisse aluslepingute muudatused. ja siin tekib e, dilemma, ühest küljest tuleb raha ja majandusliiduga tegeleda ja me teeme seda, aga me üksikasjadesse ei taha minna, sellepärast et vähemalt mm, meie suhetes majanduskomisjoniga peame me olema väga sirgjoonelised, me ei taha detailidesse minna, meie küsimus, meie teema on lahendada institutsionaalsed küsimused ja seetõttu peame endalt küsima, kui me tulevikust räägime, kui detailseks me soovime minna ja loomulikult see eh, mitmesuunaline valitsemine, kuidas see seostub eh, tulevikuga, aluslepingute muudatustega, kui palju, mil määral seda teemat äh, käsitleda, äh, võib-olla peaks seda edasi arendama ja väl-, väljendama ka oma kõiki muresid, ühiseid muresid. Need on need küsimused, mis me oleme endale esitanud, seetõttu soovime kolleegidelt juhatust, tänan. härra Gualtieri suur tänu see töödokument muuseas, tänu on ära teeninud selle eest meie komisjoni sekretariaat, nemad, nemad koostasid selle. põhimõtteliselt see toob see töödokument kokku kogu ära tehtud töö ja toodetud materjali eh, antud teemal ja kogu see asi läks käima paar kuud tagasi. sellele järgnesid mitmed arutelud ja dokument võtab kokku ka mitmete põhiseaduse ekspertide panuse. ning loomulikult on see peegelduseks ka meie komisjonis tehtud tööle. kogu see materjal Äh, on nüüd võtnud äh, konkreetsema vormi ja siin on järjepidevus sees. aga selle materjali läbitöötamise tulemuseks on äh, ühtne raamistik, millest jookseb läbi ühtne liin. ja sellega seoses võib seda ilmselt küll lugeda aluseks meie enda seisukohtade väljakujundamisele meie ees on tõesti üsna mitu äh, valikut ja võimalusi konkreetsete ettepanekute tegemiseks on mitu. kui ma peaksin võtma nüüd asja kokku, siis äh, peamine huvi äh, meie jaoks on mitmetasandilise valitsemise mm, defineerimine ja võimalike probleemide väljatoomine integratsioonis. praegune ülesehitusprotsess, milleks on ühtsese protsessi loomine, ähm, on äärmiselt vajalik, me keskendume nii ainult juriidilistele sisemistele küsimustele, ka, aga ka välisprobleemidele, siin on kaks probleemi, meil on integratsiooniprobleem ja arendamise probleem ja, ja pädevuste tasakaalustamine ühelt poolt ning teiselt poolt tuleb leida tasakaal institutsioonide eneste vahel. selline kahene eesmärk, osaliselt siis lõimida seda süsteemi ja edasi arendada, viib meid äh, ka äh, demokraatia ja mm, legitiimsuse nõuete juurde, mis on ühe mündi kaks külge. praegune, praeguse süsteemi äh, majanduslik ebatõhusus äh, muidugi loo-, mõjutab demokraatlikku protsessi, see toob, see suurendab ilmselt äh, demokraat-, demokraatlikku puudujääki äh, ja legitiimsuse küsimus tõusetub jälle. see teema tekitab väga palju küsimusi või probleeme, millega me kokku põrkame mul-, mitmetasandilise valitsemise mudeli säilitamiseks ja Majandus- ja Rahaliidu loomiseks, mida toestatakse seestpoolt Euroopa seadusandliku raamistikuga, mis on suurem kui praegune, kujuneb ilmselt vajalikuks, aga toob kaasa ka üsna mitmed olulised valikud. mulle tundub see tee, mida me praegu käime ja tee, mille on sillutanud Euroopa Komisjon, eh, sinna suunas meid viib. mul on siin kirjas eh, võib-olla alused arutelus, aruteluks, aga järgmine oluline küsimus meie ees on see, et kuidas jõuda siis selle kahe eesmärgi täitmiseni, lõimimise ja edasiarendamiseni. me peaksime minu meelest äh, välja kujundama mingisuguse üleminekumudeli, mis praegu ongi juba äh, loomisel. see võtab kokku siis kõik aluslepingute võimalused ja teisalt äh, kaalub võimalust aluslepinguid muuta. meie komisjon ja parlament peavad üles näitama tõsist poliitilist selgroogu, sellepärast et nõukogu ja komisjon on tulemas välja juba omapoolsete ettepanekutega veel enne meie mandaadi lõppu aluslepingute muutmise kohta. ja meie raport äh, ei saa praegusel kujul ametlikult äh, formaalselt esitada neid äh, aluslepingute muudatusi. nii et äh, me peaksime sellele vähemalt mõtlema, välja tooma oma raportis, et millised peamised probleemid olla võiksid. millele tulevikus tuleb tähelepanu pöörata, selleks et käivitada ametlik protsess, mis omakorda viiks aluslepingu muutmiseni komisjoni algatusel. nüüd sisulised küsimused. meie töö on lähtunud Dysoni raportist ja oleme siis süüvinud natukene rohkem detailidesse selle kohta, mis tuleks ette võtta ja mida oleks võimalik ette võtta praeguse seadusliku raamistiku kohaselt. aga väga palju on äh, selles osas veel ära teha eriti äh, vahendite mitmekesistamise osas praeguse raamistiku kohaselt, mitte ainult reeglite mitmekesistamise osas. mulle tundub, et kuhugi me oleme juba hakanud jõudma selles osas, et kas on võimalik äh, üldse praeguse raamistiku kohaselt selline eristatus sisse tuua. tuleb vaadata fiskaalsuutlikkust ja Dysoni raportis me juba tegime omapoolsed ettepanekud äh, mitmetasalise eelarve kohta, et võiks olla mitmetasandiline eelarve Euroopa Liidu eelarve sees. aga loomulikult see on küsimus, äh, millesse tuleb tulevikus veelgi süüvida, kui me üldse äh, tahame midagi detailsemalt välja tuua. ja veel üks küsimus, millega ma arvan, me ei peaks ka tegelema, aga tahaksin siiski mainida meil peaks vähemalt toimuma minu meelest korralik arutelu teemal kunagi, nimelt et kuidas parlament on kaasatud äh, sellesse protsessi, tehti ettepanek, et äh, parlamendi president peaks selle käivitama komisjoni esimeeste äh, konverentsil ja et võib-olla võiks sellega tegeleda majandus- ja rahanduskomisjoni mingisugune allkomisjon või hoopis mõni muu komisjon see on küsimus, kus põhiseaduskomisjon peab kindlasti seisukoha langetama. meil on siin teatav eelisõigus muidugi, äh, aga me peame antud küsimuses siiski oma seisukoha langetama ja seda ka väljendama ja see saab olema kindlasti meie tulevase raporti äh, väga oluline osa. ja siis küsimused suhted ra-, siseriiklike parlamentidega Euroopa Nõukogu on suhtunud sellesse väga positiivselt ning äh, on minu meelest arvestanud äh, nende neljateistkümne punktiga, mille meie oleme esitanud ja on olnud nõus ka muudatusettepanekutega. ning äh, tegelikult on see selgitanud kõike seda, mis juhtus eile me tahame nimelt omalt poolt tagada, et äh, kohtumised rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel ei ole mingisugune järelevalveprotsessi osa, vaid tegemist on arvamuste vahetusega ja see on hetk selleks, et seisukohti vahetada. Euroopa Nõukogu on ju tegelikult see, kes vastutab selle eest, kuidas see koostöö hakkab välja nägema. aga meil äh, peab olema siiski sõna öelda selle kohta kaasa ma ei lasku siin eriti detailidesse ja nüüd siis äh, kõike seda arvestades äh, arvan ma, et me peame laskuma ka natukene delikaatsematesse osadesse, nimelt võimaliku aluslepingu reformi iseloomu. siin, ma arvan, on vaja ära teha üks väga tõsine töö ja laskuda äh, tõsistesse aruteludesse, aga üks on selge, et minu meelest on juba välja kujunenud kolm plokki, millega tuleb tegeleda, kõigepealt pädevuste küsimus, nii äh, definitsioonid, et kuidas defineeritakse Euroopa Liit ja kuidas defineeritakse majandusjuhtimise alased äh, aspektid siis menetluse küsimus ja tasakaal erinevate institutsioonide vahel. kaasotsustusmenetluseni liikumine teise plokina ja kolmas plokk on finantsmeetmed ning omavahendite areng. Nendes kolmes plokis äh, peame me mingisugused konkreetsed ettepanekud välja töötama ja kuhu äh, me liigume, mingisugust tiigrihüpet äh, föderaalsuse suunas äh, ei tule, aga minu meelest on tegemist üleminekuprotsessiga, föderaalse üleminekuprotsessiga, mis ilmselt viib nii-öelda kergekaalulise födera-, föderaalse protsessi juurde see ei ole võib-olla meie lõppeesmärk, aga aluseks tulevastele arengutele, millele kõik omalt poolt palustavad. suur tänu, härra Gualtieri, sõna on soovinud proua Jäädenmägi. suur tänu, härra esimees. see on väga oluline raport ja tegelikult selline ajugümnastika minu meelest on oluline rõhutada siin Euroopa ühtsust. me oleme seni rõhutanud ikka ja jälle seda, et Euroopa on tugev ainult siis, kui me tegutseme ühiselt. Ehm, viimastel aegadel on aga lõhestumist tegelikult toetatud, igasugu grupeeringute kujunemist toetatud ja ma arvan, et Euroopa Parlament peaks jääma siiski väga selge seisukoha juurde, et Euroopa Liit peab arenema ühtselt edasi äh, kogu liiduna, see on meie tugevus äh, ja, ja see tõstab meie kaalu ka äh, rahvusvahelisel areenil. ja meie positsioonid säilivad. teine asi, millele ma viitaksin on Euroopa Komisjoni seisukoht. praegusel mandaadi puhul on komisjoni seisukohad oluliselt äh, nõrgenenud. kui me vaatame ülemkogu viimaseid äh, lõppjäreldusi, siis ei ole ülesandeid antud sugugi mitte mitte Euroopa Komisjonile, vaid äh, ülemkogu eesistujale. ja meie parlamendina peame siiski seisukoha selgelt välja ütlema, et kas me arvame jätkuvalt, et äh, äh, seadusandliku algatuse tegemise õigus on Euroopa Komisjonil või läheb kõik asi valitsustevaheliseks? nüüd see võimalik aluslepingu muutmine. mina seo-, seostaksin sellega, selle avatusega. enne, kui me Euroopa Liidule mitte üheski valdkonnas saaksime anda pädevusi juurde, tuleb läbipaistvamaks muuta Euroopa Liit ja selleks ei ole vaja uusi lepinguid, vaid poliitilist tahet. poliitilist tahet avatult öö, otsused langetada, nii et kodanik suudab neid jälgida ja mõistab, mis toimub toon esile ainult ühe e, näite. palju on räägitud Euroopa eelarvest viimastel aegadel ja öö, e, pikemast eelarveperioodist. kodanikul, pressil ja rahvasaadikul pole tegelikult olnud mitte mingisugust võimalust öö, e, kõige viimaseid otsuseid ühelt või teiselt institutsioonilt äh, vaadata. meil ei ole juurdepääsu sellele. kas me võiksime siis, kas me saame tõesti Euroopa Parlamendis äh, nõustuda sellise olukorraga, et järgmise seitsmeaastase eelarveperioodi üle langetatakse otsused täiesti läbipaistmatult? Neid näiteid on veel. näiteid, eh, kus asjad otsustatakse kinniste uste taga. no mõtleme näiteks eh, parlamendikomisjonide seisukohti, need tehakse ka eh, kinniste uste taga, ega neid komisjonis neid kompromisse kokku ei lepita, vaid kuskil mujal koridorides ja räägime ise siin läbipaistvusest aga vähemalt meie komisjonides on hääletused avalikkusele näha ja, ja kuulata äh, nii et probleem kui selline see ei ole, aga eelarvealased salajased otsused on minu meelest äh, tõeliselt suur probleem ja Euroopa Liidu häbimärk. see on asi, millega peaks äh, tõesti tegelema. nii et ka selles dokumendis ma tooksin välja selle, et kõikidel valitsemise tasanditel oleks rõhuasetus läbipaistvusel ja viimane küsimus, äh, üldse see, kuidas hääletatakse parlamendis, komisjonides ja kuidas toimub meie hääletamine täiskogus. neljapäeval me hääletasime eelmisel nädalal Strasbourgis. ja te mäletate seda, et üsna selged tulemused olid, et nelisada poolt ja sada vastu ja, ja äh, härra president ütleb toolist, et hoopis vastupidine tulemus oli ja pidime kümme korda kontrollima hääletusi, aga me teame, et selliseid asju juhtub parlament ei ole jõudnud veel tänapäev, ega see ei ole normaalne, et äh, praegu veel Euroopa Parlament hääletab käe tõstmisega ja siis äh, äh, toolil istuv president ise otsustab, kumba pidi see hääletus läks. ja ma arvan, et me peaksime sellises töödokumendis ka need probleemid välja tooma, nendele tuleb leida lahendus ainult siis, kui Euroopa Parlamendis on tagatud äh, läbipaistev otsuselangetusprotsess kõikidel tasandil, saame me mõelda uute pädevuste andmisele, aga mitte mingil juhul enne seda. demokraatia kriteeriumid tuleb kõigepealt täita. suur tänu. Äh, suur tänu äh, ja nüüd saab sõna härra Prons mikrofon härra Prantsile, palun. mikrofon. see dokument võtab üsna öö, äh, ilusti kokku selle, et mitmetasandiline valitsemine kirjeldab öö, äh, Euroopa Liidu valitsemistava, mis tähendab erineval kiirusel edasiliikumist, äh, ma arvan, et võib ka nii öelda, et kõikidel liikmesriikidel on seadusandlik jõud, aga mõnedes küsimustes, eriti euroala puudutavates küsimustes, on äh, vähem liikmesriiki seadusandluskohuslased. ehk teisisõnu, need, kes ei ole kaasas, ühe konkreetse projekti puhul saavad ise otsustada. president Schulzi tsiteeriti Financial Timesis vist seitsmendal detsembril, kuskil mujal teda, seda ei kajastatud, et praegune majandus- ja rahanduskomisjon ei peaks enam vastutama Euroopa Keskpanga, Pangandusliidu ja Euroala küsimuste eest ja veel paari küsimuse eest ja et need pädevused peaksid üle minema uuele komisjonile, kuhu kuuluvad öö, rahvasaadikud kõikidest liikmesriikidest, välja arvatud Ühendkuningriigist ja härra Gualtieri täna hommikul vist sellele ähm, vihjas, ma arvan et vähemalt, et ma ei saanud temast valesti aru. minu küsimus on, et kas on nüüd Schulzi isiklik arvamus või on sellel ettepanekul äh, ka mingisugust laiemat kõlapinda? loomulikult äh, võib tulemuseks olla see, et nõukogus kujunevad ka erinevad formatsioonid välja äh, ja komisjonis, et mõnes formatsioonis on siis kõik liikmesriigid kaasatud, mõnes ainult osad. minu esimene reaktsioon Schulzi ettepanekule oli öö, äh, vastuseis sellele, et minu koduriigi esindajad jäetakse välja, aga kui ma asjale läbi, asja üle läbi mõtlesin, arvasin, et ma, et see on võib-olla esimene samm kogu selle asja lahti lammutamisel, aga võib-olla ma olen lihtsalt paadunud optimist. suur tänu ja härra Tahv! suur tänu, härra esimees. mulle tundub, et sellest asjast äh, võib kujuneda üks väga oluline raport ja see, see paneb aluse meie tööle konvendis, mis kindlasti kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kevadeks, ma arvan, kokku kutsutakse. tõsiasi, et komisjon ja nõukogu ei suuda poliitilist mõttearendust edasi viia süveneva lõimumise suunas, on taunimisväärt aga muidugi äh, tekitab äh, see lisamänguruumi meie jaoks, mida me siis saame täita. mulle tundub, et parlament on praegu äh, väga tugevatel positsioonidel selleks, et poliitiliste muutuste hoogu suunata Euroopa Liidus. mind hämmastas see, et president Barroso kutsus üles liikmesriikides äh, analüüsides sügavamale minema, aga ei öelnud samas mitte midagi institutsioonide rolli kohta kogu selles asjas nagu ma aru saan, kavatseb Barroso avaldada ka komisjonipoolsed ettepanekud aluslepingu muutmiseks, aga seda alles kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kevadel. ja see on küll äh, liiga hilja äh, selleks, et üldse kuidagi mõjutada Euroopa Parlamendi äh, valimiste kampaaniat. nii et mulle tundub, et me peame tegutsema kärmelt, läbimõeldult, keskenduma valitsemise kontseptsioonile ja eriti tähelepanu selles osas pöörama äh, föderaalsele majandusjuhtimisele eelarveliidus, äh, et mida see tähendab demokraatia jaoks. ja tuleb sellesse analüüsi kaasata ka komisjoni praegused pädevused ja ülesehitus. ja me peaksime konkreetselt välja joonistama millise profiili äh, ja sisu võtab äh, järjest paisuv ühenduse täidesaatev organ, mida on vaja selleks, et üldse juhtida seda eelarveliitu korralikult. ma arvan, et see peaks olema meie peamine äh, tähelepanu osa. ja loomulikult see mõjutab kõike muud välis- ja julgeolekupoliitikat, kaitsepoliitikat, ühisturupoliitikani. ja ilmselt hõlmab see ka seda, et me peame kaaluma, kas peaks pädevusi jagama äh, ühenduse ja liikmesriikide vahel rohkem kui äh, praeguse kokkuleppe kohaselt, äh, mis on kirjas Lissaboni lepingus. ilmselt äh, järgneb palju spekulatsioone Ühendkuningriigi rolli kohta. Ühendkuningriigi valitsus on käivitanud äh, ise äh, omapoolse pädevuste ülevaatamise protsessi ja ilmselt äh, on tulemas selle protsessi tulemused kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus. peaminister Cameron peaks jaanuaris kõne pidama ja lubatakse, et tegemist saab olema ähm, suurejoonelise kõnega, kus selgitab äh, peaminister, äh, millised on äh, suur, Ühendkuningriigi tulevased suhted Euroopa Liiduga. ma arvan, et on väga oluline, et kõik komisjoni liikmed mõistavad, et Ühendkuningriigi suhted on nii-öelda ümber sõnastamisel. ja võib-olla on tegemist suisa põhimõtteliste muutustega. ning äh, see kõik tähendab seda, et ähm, ka meie peame sellega oma raportis arvestama. ja veel üks viimane märkus parlamendi kohta nõukogu jah, ilmselgelt äh, on lõhestunud ja nad peavad ise otsustama äh, kui-, millise vormingu nende kohtumised võtavad. Nemad esindavad liikmesriike, parlament seda ei tee. ja see, et luuakse lahku parlament äh,, nii et komisjonide koosseis äh, koosseisud kujunevad nüüd nii, et jäetakse välja sealt teatud rahvuslusega äh, rahvasaadikud rikuks ilmselgelt äh, aluslepingut. see rikuks meie enda kodukorda. et president Schulz või ükskõik keegi teine võib äh, sellised mõtted õhku visata, aga meie komisjon äh, peab küll äh, selliste mõtteavalduste suhtes reageerima kiiresti. peame siis reageerima kiiresti sellistele ettepanekutele, mis tegelikult tähendaks siis praktiliselt seda, et me rikume nii aluslepingut, ja ka loomulikult äh, kaevatakse meid ilmselt selle peale ka kohtusse, suur tänu. suur aitäh ja härra Brock, palun. Äh, äh, suur aitäh, lugupeetud esimees. ma pean tegema mõned märkused härra Tahv kirjeldas äh, juriidilist olukorda väga õigesti. Euroopa Parlament äh, saab otsuseid äh, võtta vastu ainult siis, kui kõik on nõus, ehk siis eelarve ja muud otsused tuleb langetada niimoodi, et kõik liikmesriigid oleksid kaasatud seetõttu härra Tahv ja mina kirjutasime ka teksti, kus ütlesime, et euro on Euroopa Liidu valuuta ning äh, Euroopa Parlament on Euroopa Parlament ning sellest tulenevalt on Euroopa Parlament ka Europarlament. see peab olema selge. president Schulzi äh, avaldused äh, on samasisulised. nii et me ei tohiks valesti tõlgendada seda aga tegemist on keeruka psühholoogilise olukorraga, kui me käsitleme Euroopa Parlamendi õigusi, sellepärast et äh, inimesi hääletab erinevatest riikidest ja seeläbi nad äh, määravad kindlaks teatud tingimused, aga need tingimused neid ei puuduta ehk siis teisisõnu on inimesi, kes hääletavad tingimuste üle, mille all nad ise kannatada ei taha, aga suruvad neid teisi peale. tuleb mõista, et äh, nõustun kolleegiga. me peame poliitiliselt selle probleemi lahendama kui me, see puudutab siis äh, Rahandus- ja Majandusliitu. las tuleb Euroopa Keskpanga president, las ta kohtub meiega, samas selle komis-, samas me teame, et on komisjonide esimesi, esimehi, kes ise ei ole euroriigist ja, ja nemad ometigi töötavad välja äh, tingimusi euroriikidele. eelmisel aastal leidis terve rida arutelusid selle üle, kas on võimalik majandus- ja rahandusliitu edasi arendada või tuleks eh, pigem Euroopa tasandil otsustada. samuti on räägitud sellest, et eh, kontrollivad need, kes tegelikult ei ole asjaga seotud. ja kuna asjad on nii, nagu nad on, siis Euroopa Parlament ei saa otsustada nende asjade üle, mis puudutavad Euroopa Liidu arengut, sellisel juhul tekib täiesti ebaratsionaalseid mõtteid, kas meil on vaja seitsmeteistkümne liikmelist parlamenti või siis Euroopa Parlamenti, mis töötaks koos liikmesriikide parlamentidega, nii et kõik sellised mõtted on poliitilisel maastikul esile hakanud kerkima viimasel ajal Õnneks eh, need arutelud on natukene rahunenud, viimastel kuudel ei ole liiga äärmustesse kaldutud, aga meid häirib ikkagi vahel see, et me tahaks leida viisi, kuidas anda mõista, et me oleme probleemist teadlikud. seda aga saab teha ainult parlamendis endas, parlamendi kontrolli all, alakomisjonis, kellele otsustusõigust ei ole, aga kes võiks siis eh, sümboolselt midagi välja pakkuda, kui vaja. siiani seda tehtud pole. meie Briti sõbrad Nad teavad, et ma olen äh, Suurbritannia liitumise nimel äh, korduvalt sõna võtnud. aga need, kes ei taha mingeid äh, seoseid Euroopa Liiduga, kolleegid mainisid neid. ma ei tea, kas siis sellisel juhul on neil vaja ka otsustada selle üle, Äh, mis teisi puudutab, kui neid endiselt mõned teemad ei puuduta, siis võib-olla nad võiks ka teised rahule jätta. sest äh, džentelmenide kokkulepe on ju teie riigis välja mõeldud ja sellega me lahendaks ka probleemi. see puudutab meie e-, endi käitumist omavahel. kui me jõuame aga omavahel kokkuleppele, siis oleks tegemist sellise džentelmenide kokkuleppega, mitte juriidiliselt siduva kokkuleppega. kas me peame dialoogi alustama, võib-olla paaril järgneval kolmel kuul see äh, vajalik ka on, aga meil ei ole vaja hakata uusi müüre püstitama Euroopa Liidus, meil on vaja üritada käituda ühtsena parlamendisaadikutena ning tõepoolest on kurvastav, et me hääletame äh, nii nagu me hääletame praegu, see puudutab ka Schengenit. kardan, et tulevikus selline olukord enam ei ole vastuvõetav. suur aitäh, lugupeetud äh, Brock, sõnavõtusoove enam ei ole, nii et äh, nüüd meie raportöörid äh, selgitavad seda, mis nad edasi plaanivad teha ning millal nad arvavad, et raporti eelnõu on valmis. täna me arutasime dokumenti, mis tegelikult on ainult inglise keeles kättesaadav. nüüd oleks vaja see ka teistesse keeltesse tõlkida, itaalia muudesse keeltesse, nii et kuidas te näete seda asja, härra Gualtieri? esmalt ka mina tahaksin ütelda paar sõna aset leidnud arutelu kohta. ja selle kohta, et tehti ettepanek alakomisjoni kohta. nõustun täiel määral sellega, mida ütles härra Brock. meie oleme poliitiline institutsioon ning seega see, sellega seoses peame me olema aktiivsed, dünaamilised ja tegema seda kõike väga delikaatses kontekstis. võttes arvesse seda, et parlamendil ei ole praegu selliseid struktuure, mis võimaldaksid euro äh, ala juhtimist kuidagi korraldada, siis on vaja seda teha valitsuste vahel, me ei saa lihtsalt eh, peituda lepingute taha, vaid me peame olema aktiivsed, dünaamilised. meil on olemas nõukogu järeldused. demokraatliku legitiimsuse kohta need järeldused on äärmiselt olulised, kätte on jõudnud keerukas aeg ma arvan seega, et äh, kõnealune algatus ehk siis äh, esimehe poolt tehtud ettepanek seda algatust tuleks tõlgendada kui märguannet selle kohta, et parlament on võimeline küsimusega tegelema ja just poliitilises plaanis. konkreetselt ma olen sellise lahenduse vastu, millega muudetaks püsivaks diskrimineerimine kolleegide vahel alakomisjonis. meil on vaja leida lahendus. julgeolekupoliitika on erinev teistest poliitikatest, sellega tegeleb eraldi allkomisjon. samamoodi me võiksime näiteks luua allkomisjoni, mis tegeleks euroala küsimustega ning seal komisjon sõltuks majanduskomisjonist. Taanil on äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitika küsimustes opt-out. Neil ei ole täisliiget komisjonis. Neil on üks asendusliige, aga see ei ole ka keelatud ju. ja see läheb kokku ka sellega, mida ütles härra Prokk siin võib muidugi arvestada võrdsuse ja õiglusega, aga samas oleks tegemist olulise poliitilise märguandega ja see puudutab Euroopa Parlamendi suutlikkust eurotsooni küsimustega toime tulla. no muidugi seejärel võib ju tekkida olukord, kus diskrimineeritakse mitte ainult reeglite põhjal, vaid ka vahendite alusel aga igastahes tuleb äh, tugevdada parlamendi võimekust kohaneda. on äh, selliseid peatükke Euroopa Liidu eelarves, mis puudutavad ainult mõningaid riike ning parlament peaks siis äh, kohanema vastavalt ja eelarve küsimustes oma eelisõiguste juurde jääma no seega me väljastame omapoolse märguande, me peame olema valmis järgnevatel aastatel aset leidva arutelu, arutelus osalema. nüüd tulgem ajakava juurde, ma arvan, et oli õige, et me ootasime, sellepärast et nüüd on jõudnud lauale ka ettepanekud. ma olen nõus härra Tafiga komisjonis ette nähtud tähtaeg on liiga kaugel. meil oleks vaja ikkagi raportiga lõpule jõuda piisavalt kiiresti, nii et parlamendil oleks võimalik oma ettepanek esitada lepingule ning võttes arvesse, et Euroopa Liidu Nõukogu lükkas edasi äh, juuniks teekaarti esitlemise maksuküsimustes, eelarve küsimustes, äh, vabandust. siis meie peaksime olema samuti valmis äh, liituma protsessiga. veebruaris oleks vaja jõuda juba konkreetse eelnõuni ja märtsis võiks siis parlament äh, neid küsimusi arutada ja otsuse vastu võtta. nüüd see on nüüd ettepanek, eks siis paistab, mis lähinädalatel saab. suur aitäh! härra Vlaskovski, kas te soovite midagi lisada? ei, hästi. sellisel juhul siis me võiksime kuupäeva paika panna veebruariks, kaheksateist veebruar. kas sobib? väga hea, siis sellisel juhul me võime edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde. ja siin on jällegi samad raportöörid Euroopa Parlamendi koosseis äh, ja valimised kaks tuhat neliteist esimeste konverentsil äh, kinnitati üle, et jah, meil võib olla kaks raportööri siin. ja me peame edasi liikuma, sellepärast et artikkel neliteist lepingust kohustab meid neid küsimusi lahendama. härra Koltieri, palun. As you know In 2014 nagu te teate, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal valitakse uus parlamendi koosseis ja see erakorraline režiim parlamendi koosseisu kohta lõpeb. siiani on reguleerinud parlamendi koosseisu erand aluslepingu sättele. selle järgi on meil siis üheksakümmend üheksa kohta üheksakümne kuue asemel maksimaalse arvuna seitsesada viiskümmend neli on siis meil kohtade arv ja siis on meil vabandage, Saksa kabiin ei äh, saanud töötada, sest liiga palju mikrofone oli sees. ja meil on veel üks erand, see puudutab Horvaatiat ja see võimaldab kaheteistkümnel vaatlejal saada Euroopa Parlamendi liikmeks lisaks seitsmesaja viiekümne neljale liikmele. seega enne ametiaja lõppu, kui äh, Horvaatia ühinemine on äh, lõpule viidud, koosneb seitsmesaja kuuekümne kuuest äh, koht, kohast. aga me peame vähendama kohtade arvu, sest erandirežiim lõpeb, siis muutub jälle parlament seitsmesaja viiekümne ühe kohaliseks kui me nüüd mingit muud otsust vastu ei võta, me peame kohandama parlamendi koosseisu äh, aluslepingu sättele vastavalt artikli nelikümmend kaks lõige kaks aluslepingust siis, mis ütleb Euroopa Parlamendi algatuse ettepanek tuleb heaks kiita äh, nõukogu poolt ühehäälselt ja kooskõlas parlamendi heakskiiduga Eh, seega mul on nüüd ettepanek parlamendi koosseisu kohta, eh, mis vastab siis äh, numbritele seitsesada viiskümmend üks pluss president ja kuus ja üheksakümmend kuus olid meil siis need lävendid. konkreetne ettepanek on ette nähtud koostada järgmiseks AFCO koosolekuks tuleb jätta aega ka eh, tõlkimiseks ja eh, eh, sellega seoses tuleb meeles pidada kolme põhimõtet. esimene, degres-, degressiivne proportsionaalsus. väga oluline põhimõte, meie oleme kodanike ja liikmesriikide liit ja me peame seetõttu tasakaalustama nii kodanike esindatust kui ka see on siis vastavalt siis äh, sellele, et igal inimesel on üks hääl ja äh, vastavalt äh, sellele põhimõttele, mis kehtib kõikides föderaalriikides, kõiki osalisriike tuleb samuti proportsionaalselt arvestada. Lamassoor äh, on viimase raporti selle kohta koostanud ning seal öeldakse, mida suurem elanikkond, seda suurem õigus äh, kohtade arvule või seda ja teine põhimõte oli äh, ähm, mida suurem on riigi avastiku arv, seda rohkem võib Euroopa Parlamendis sellest riigist saadikuid olla, see, aga tehniliselt on seda sajaprotsendiliselt peaaegu võimatu arvestada. esimene element nimelt. kui me soovime seda täielikult austada, siis äh, me ei saa tõesti kõikidele liikmesriikidele äh, sama arvu kohti võimaldada. see on oluline põhimõte, kuid see on nii-öelda tehniliselt teostata, teostamatu. seetõttu me peame eelkõige proportsionaalsust eh, silmas pidama ja arvestama degressiivsusega. teine oluline põhimõte, millest rääkis samuti Lämmasuri raport, on see, et parlament peaks äh, oma maksimaalset ja minimaalset lävendit täielikult ära kasutama, üheksakümmend kuus ei ole mingi kohustus. see on maksimaalne kohtade arv, aga poliitiliselt peame me ju ära kasutama maksimaalselt oma võimalusi selleks, et tagada maksimaalne proportsionaalsus. see on täiesti selge viide sellele, et kui me soovime kinni pidada maksimumlävendist ja järgida degressiivsuse põhimõtet, tähendab see seda, et teoorias näiteks peame prantsuse kohtade arvu suurendama, aga siis peaks väl-, väit-, vähendama Saksamaa kohtade arvu äh, või siis unustama degressiivse proportsionaalsuse põhimõtte, aga nagu ma siin rääkisin, me rääkisime pigem juhtpõhimõtetest mitte kohustustest. ja arvestagem siis seda degressiivsuse äh, põhimõtet, teiseks proportsionaalsuse põhimõtet ja äh, kasutagem ära äh, oma maksimaalsed võimalused, selleks on ka põhju-, piisavalt põhjust, sest Saksa põhiseaduskohus on öelnud, et kui äh, Lissaboni lepingu järgi ei ole proportsionaalsust järgitud, tekib probleem Euroopa Parlamendi legitiimsusega. mina päris sellega nõus ei ole, aga samas me ei saa ka eitada, et selliseid vait-, vastuväiteid esitatakse ja mm, me peame äh, ka äh, seda meenutama, et äh, parlament on alates tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandast aastast ju muutunud ja võrreldes esialgse olukorraga tuleb degressiivsust arvestada ja suurriigid on tõesti äh, rohkem proportsionaalselt oma kohti kaotanud kui väikeriisid, aga nüüd oleme ka jõudnud äh, maksimumini, rohkem ei, äh, ei saa endale lubada, vastasel korral tõesti kannatab Euroopa Parlamendi legitiimsus me soovime, et parlamendi legitiimsus oleks ju tugevam. ja teine element, ma jällegi meenutan siin degressiivsust ja proportsionaalsust ja kui seda välja, neid põhimõtteid väljendada matemaatiliselt, siis tuleb ikkagi väga jõuliselt ümber jaotada kohti. võta, võtame parabooli mudeli ja Cambridge'i mudeli äh, ja Cambridge'i mudeli puhul on selgelt näha oluline ümberjaotumine ja mina ei saa seda toetada. ja kui me äh, parabooli äh, valemit, siis äh, väheneb äh, osade riikide kohtade arv, et Horvaatiale kohti teha, kuid äh, äh jaotatakse veelgi rohkem kohti ümber ja selleks, et kahte põhimõtet austada ja seetõttu tuleb pigem äh, arvesse võtta praktilist lähenemist, seega tervet mõistust. selleks, et regressiivsust ja proportsionaalsust ja maksimaalseid piire arvestada, tuleb tõesti äh, oluliselt kohti ümber jaotada ja e, lähtuda tervest mõistusest, e, kuna e, parlamendi stru-, kohtade kohandamine peab reaalsest elust lähtuma ning ma teeksin ettepaneku, mis on praktiline, pragmaatiline, kus arvestatakse degressiivset proportsionaalsust ja samas ka piisavalt proportsionaalsust selleks, et ära kasutada meie maksimaalsed piirid, et vältida seda, et Saksa põhiseaduskohus jällegi ähm, avaldab kahtlust meie legitiimsuse suhtes ja seetõttu minu pragmaatik äh, äh, pra,, pragmaatiline lähenemine lähtub õige selle, eelkõige sellest, et minimeerida kaotusi. keegi ei saa juurde kohti, aga keegi ei tohiks ka kaotada rohkem kui ühe koha. mina arvan, et see peaks olema meie juhtpõhimõte, millest me lähtume Ehm, arvestades esimesi kahte elementi, tuleb ehm, vajalikuks pidada pragmatismi ja ilmselt on see pragmaatiline lähenemine ka selline, mida nõukogus on võimalik ühehäälselt toetada. loomulikult see ei, ettepanek ei ole veel lõplikult valmis, kuid oluline oli siin komisjonis tutvustada meie ettepaneku aluspõhimõtteid, millest me lähtusime. Ehm, nimelt me arvestame nii degressiivsust kui proportsionaalsust, aga ka oleme praktilised. tänan. suur tänu, tänan sõnaraportöör Tšaskovskile suur tänu. kõigepealt me teame kõik, kui keeruline teema see on, sest äh, väga raske on loobuda kohast. ja keeruline on see ka äh, isegi siis, kui kaotatakse üks koht. Äh, see on selgunud nüüd kuluaarivestlustes. aga milline lahendus võiks siis kõne alla tulla? meie oleme kõige praktilisema lahenduse omast arust välja pakkunud. tõesti, isegi kui keegi kohta juurde ei saa, ei tohiks keegi rohkem kui ühe koha kaotada. ja meie arvates on see õiglane. ja meie arvates ei olegi muid alternatiive. ainus võimalus oleks tõesti Euroopa Parlamenti lihtsalt suurendada öelda, praegustel rasketel aegadel on raske kokkuleppele jõuda ja eh, eh, palume, et nõukogu annaks Euroopa Parlamendile kaksteist kohta juurde, aga ma ei taha seda ettegi kujutada. mõelge, kuidas meie imago sellest võib kannatada eh, kriisiperioodil. ainus alternatiiv tõesti meie pragmaatilisele lahendusele on parlamendi koht, arv, kohtade suurendamine meie arvates oleks siiski vajalik läbi viia äh, nii-öelda radikaalne muudatus meie äh,, me, meie kohtade jaotuses seestpoolt, äh, mitte nõuda uusi kohti nõukogus äh,, aga muidugi, kui aluslepingu muudatusi tulevikus arutatakse, siis võime radikaalsemaid lahendusi ka kaaluda tulevikus ähm,. kolleeg oli kolleeg, kolleegil oli täiesti õigus, et, ähm, et ähm, tehtud on igasuguseid ettepanekuid, aga arvestada on vaja kontekstiga. meie jaoks on Lamassuuri Severini degressiivse proportsionaalsuse põhimõte kõige olulisem. miks? mitte, et see kõige parem oleks meie arvates, aga mingisugune lähtepunkt peab olema ja eelmise parlamendi koosseisu ajal hääletati selle poolt siin kojas tähtis on äh, elanikkonna ja äh, kohtade arvu seos, äh, mis peab olema degressiivne, sest me läheme Saksamaalt ju alla kuni Maltani ja Luksemburgini ja e, isegi kui me mingeid valemeid kasutaksime ja arvestaksime ainult ajaloolist arengut Lamassuuri Severini ettepaneku puhul, siis suured riigid peaksid saama ju paar kohta juurde ja ehm, õige proportsionaalsuse puhul eh, peaks mõned, eh, mõned riigid kaotama kaks või kolm või vähemalt ühe koha. aga meie oleme läinud veelgi kaugemale. see ei ole muidugi lihtne. eriti nende riikide jaoks, kes eh, ootasid täiendavaid kohti, aga võib-olla me võime aluslepingute põhjalikuma läbivaatamise puhul tagasi tulla nende arvude juurde. praegu tuleb arvestada Horvaatia ühinemisega ja jällegi, kui Lamassoor-Severini põhimõtet rangelt rakendada, siis tuleb mõnel riigil ühel või kahel vähemalt kaks kohta ära võtta, aga me ei taha seda teha. poliitiliselt oleks see väga raskesti aktsepteeritav. mõni kaotab ühe, mõni kaotab kahe aga teiste puhul ei muutu midagi, seega meie teeme pragmaatilise äh, ettepaneku, need, kes kaotavad, kaotavad ainult ühe, isegi kui see ei ole ideaalne süsteem. sest õiglase süsteemi järgi peaks ju mõned liigid lausa äh, kaks kohta kaotama me ei taha, et ähm, parlament paistaks välja äh, ebarealistlikuna äh, sellisel raskel ajahetkel nagu praegu ei ole asjakohane, ei ole sobiv nõuda rohkem kohti ja ähm, kui me tõesti hoolime oma parlamendi kuvandist, siis äh, mõelgem järgnevatele läbirääkimistele ja tulevastele reformidele. kolleeg Tahv, tukalei um,. Ähm, well. härra Tahv. me võime jätkata sellega, aga tahaksin esmalt toonitada, kuivõrd kiireloomuline see küsimus on. me peame jõudma selleni, et Horvaatia liitumisel juulis oleks teatud hulk saadikuid neil, nende jaoks ja üksteist, kui kellelegi see number huvi pakub. ja me leppisime kokku, et oleks hea selles kokku leppida juba praegu detsembris kaks tuhat kaksteist oli siis tähtajaks. ja selleks ajaks me tahtsime jõuda kokkuleppele kohtade jaotamises järgmises parlamendis. teiseks, tegemist on esimese korraga, kus parlament on kasutanud oma algatusõigust ettepanekut selles valdkonnas teha ja seda me saame teha tänu Lissaboni leppele. ma arvan, et me peaksime üritama asju õigesti ajada. ja me peame tagama, et et me suudame paremini äh, toime tulla kui nõukogu ja nende laat, mis seal on käinud. meil seekord on tegemist äh, paketiga me ei saa sisse viia uusi eelarveridu nende riikide jaoks, kes äh, kaotavad oma saadikuid, nagu oleks võinud varem teha. nii et äh, kõik see saab olema päris keerukas. parlamendis endas ja ka nõukogus praegu me rikume lepingut. ja digressiivse proportsionaalsuse põhimõtet, põhimõttest praegu ei peeta kinni praeguse koja koosseisu puhul. Roberto kirjeldas seda klauslit kui meie lähtepõhimõtete osad Äh, mõistavad seda kui õiguslikku kriteeriumi. ning tundub, et kohus näeb seda pigem kui õiguslikku kriteeriumit, mitte niivõrd kui lihtsalt äh, lähtepõhimõtet, suunavat põhimõtet. ma ei usu, et äh, Lamassuuri sõnastuse peaks me kuidagi peatama see ei ole kunagi olnud ähm, õiguslikult mõnda instrumenti sisse viidud. ja ma teeksin ettepaneku, nagu varemgi olen juba ütelnud, et me peaksime muutma äh, Lamassuuri äh, Lamassuuri Severini äh, ning eh, samuti peaks olema võimalik selgitada hääletajatele, miks eh, kohad on jaotatud nii, nagu nad on. seda ei ole varem olnud võimalik teha. Eh, kokkulepe peab olema pragmaatiline, aga pragmaatiline lahendus peab olema selline, millega arvestatakse ka konventsioonis kevadel kaks tuhat viisteist Te tegite ettepaneku kadusid vähendada. ja rääkisite sellest, et ükski riik kohti juurde ei saa. siis üksteist liikmesriiki vabatahtlikult peaksid loobuma mõnest saadikust. osad liikmesriigid peavad saadikute kohti olulisemaks kui mõned teised ning kui tõesti oleks huvitav näha, kas vabatahtlikke leidub. see on kuriositää seeria. Fox. Äh, härra Fox, palun. suur tänu, härra esimees ja lubage tänada Robertot äh, ja ka äh, Rafali selle sissejuhatuse eest, me oleme nõus sellega, et me ei taha suurendada saadikute arvu, seitsesada viiskümmend neli on juba niikuinii liiga suur arv ja ma arvan, et seitsesada viiskümmend üks ei peaks ka olema eesmärk. võib-olla jah, nõukogus äh, tõesti nii on, et teie ettepanekust minnakse suurema numbrini, aga on ju tegelikult võimalik esitada omapoolne esialgne ettepanek, mis on väiksem kui seitsesada viiskümmend üks. ja me ei peaks piirama ennast ainult ühe saadikukoha ähm, kaoga liikmesriigi kohta, võib-olla see arv võiks olla ka kaks läbirääkimistel nõukogu esitab omapoolsed ettepanekud ja siis nii ongi. ja kui me alustame juba seitsmesaja viiekümne ühest, kus üksteist kohta maksimum läheb kaduma, siis see tegelikult on ju parlamendi seisukohtade algus- ja lõpp-punkt, kui te kavatsete läbirääkimisi pidada nõukoguga. ma eeldan, te siiski tahate jah, kuigi siin raputatakse pead teeksin ma ettepaneku, et te alustate sellest, et võtate kolm kohta ära Saksamaalt ja siis äh, ülejäänud seitsmelt riigil ka ja siis juba kolmkümmend vähem, seitsesada kolmkümmend kuus kohta. see koda oleks väiksem ja läheks ilmselt maksumaksjale ka oluliselt vähem maksma. ja siis sealt ilmselt nõukoguga läbirääkimisel tuleb selles sellest äh, arvust natukene suurem arv, aga kui me juba läheme esialgu välja sellega, et Saksamaa kaotab kolm kohta, mis niikuinii juhtub, ja siis otsite vabatahtlikke, nii nagu Andrew ütles, siis tekivad teil küll väga suured raskused, aga soovin teile palju edu. härra Gualtieri, ma tahaksin ühte asja selgitada tehniliselt muidu see asi läheb äh, suunas, äh, millest ei ole mitte mingisugust kasu, üks juriidiline selgitus kõigepealt. meil on aluslepingu säte. nii et see koda suuremaks ei saa minna kui seitsesada viiskümmend üks kohta. kui nüüd aluslepingut ei muudeta. seni, kuni see on paigas, mitte midagi muuta ei saa asi on kirjas protokollis, see on ühehäälselt muudetud protokolliga ja kui midagi tahab muuta, siis tuleb muuta protokolli, aga sellega me ei alusta praegu ja ei hakka üldse rääkima seda, et äh, võiks sellest suuremaks koda minna. ja teiseks ei saa ka vähendada arvu. me ei saa teha ettepanekut, et kohti on vähem. meie ettepanek peab olema seitsmesaja viiekümne ühe koha peale, kogu lugu. siis nõukogu ühehäälselt peab hääletama parlament annab oma heakskiidu. tegemist on ettepanekuga, tegemist ei ole tõesti läbirääkimistega, meie ütleme, et see on meie ettepanek, meie kiidame selle heaks, kui teie kiidate heaks meie ettepaneku. aga eks me räägime sellest järgmisel kohtumisel, aga juriidiliselt on asi nii. härra Agnew mina olen pärit Ühendkuningriigi idaosadest, seal elab umbes viis ja pool miljonit inimest ja meil on seitse rahvasaadiku kohta, Küprosel elab miljon inimest, nagu ma aru saan, ja nendel on kuus kohta. nagu aru saate, moonutus on äh, röögatu lisagem sellele siis ka rahalise poole, viis ja pool äh, Ida-Anglia inimest on netosissemaksjad ja miljon äh, küproslast netokasusaajad, nii et äh, see lõhe ainult suureneb. ja minu ettepanek on no te siin eksitasite mind oma kommentaaridega, mida ma niikuinii ei kuulnud aga äh, finantsargumendid peavad olema meie jaoks. peab olema öelda nendele, kes on üle esindatud, öelge neile, et kui see teile meeldib, siis hea küll, aga ise maksate selle eest, kaks miljonit läheb üks saadik maksma. Öelge, et küsige oma kodanike käest, et kas te tahate rohkem rahvasaadikuid ja kui te tahate, siis äh, maksate teie rohkem maksu selleks, et seda kõike saavutada. ma arvan, et see oleks õiglasem suur tänu, härra Rangel. mind alati äh, hämmastab see, kui me seda arutelu kas käivitame või taaskäivitame. kui ma nüüd õigesti aru sain, siis härra Fox ütles, et seitsesada viiskümmend üks rahvasaadiku kohta on liiga palju pooleks miljoniks alamkojas Ühendkuningriigis on kuussada kohta, pluss veel lordide koda. nii et kõigepealt kärpige oma parlamenti ja siis tulge meiega rääkima. kui te olete valmis oma parlamenti vähendama, siis hea küll. kommentaarid ilma mikrofonita. ma ei räägi teiega, ma räägin ah,, härra Fox on saalist lahkunud, ma räägin tühja kohaga aga te juhuslikult, härra Hannon, istute seal härra Foxi kõrval, ega mul rohkem midagi ei olegi öelda. ega ma teiega ei rääkinud, härra Hannon, teie sõna ei võtnud. rääkisin härra Foxiga, kelle tügo-, tool on aga tühi. härra Foxi argumendid on äh, märkimisväärsed, aga ta õnnestub sellest asjast rääkida ilma nõukoguta. kuidas saab üldse keegi ettepaneku teha, et parlamendis tasakaal muudetakse ilma, et poole sõnagagi viidataks nõukogule. kas te siis arvate, et me võime midagi muuta parlamendis ilma, et me muudame tasakaalu nõukogus? ma ei saa nõukogust ja kohtust aru teine kohta, sellepärast et neljakümne üheksanda põhiseaduse järgi tegutsevad nad näiteks Saksamaal on Bundesrat Bremenile ja Saarimaale antakse kaks häält ja Põhja-Reini Vestfaalial antakse kuus häält neljakümne üheksanda konstitutsiooni alusel. meil on samamoodi niimoodi, proportsionaalsus me võiksime samasuguse proportsionaalsuse tuua sisse Euroopa Parlamenti, aga sakslased kodus seda teevad, meil ei taha siis tuua sisse. seega räägitakse kodus ühte juttu, siin teist juhtu ja suured liikmesriigid teevad niimoodi. Neil on demograafilised kriteeriumid aluseks äh, nii äh, parlamendis kui ka nõukogus, see on võimatu olukord kui hakatakse lõpuks ometi võrdselt kohtlema liikmesriike nõukogus, siis on ilmselt võib-olla sellel päeval võimalik ka öö, parlamendis samasugune tasakaal saavutada. Te kõik olete föderalistid, aga te ei taha liikmesriikide võrdsust nõukogus, see on ju ometigi kõikide föderatsioonide aluseks Kanadas, Ühendkuning-, Ühendriikides, Šveitsis, Brasiilias, Mehhikos, Indias te olete föderalistid, aga räägite siiski esimese klassi riikidest ja teise klassi riikidest, see on võimatu. sellist asja ei ole olemas. kes teist on siin äh, läbi ja lõhki föderalist? föderalist on see, kes, äh, kas need, kes äh, tahavad, et rohkem oleksid nii-öelda kõrgemas kojas liikmeid kui alamas kojas see ümberpööratud progressiivsus, sellega me oleme, oleme täiesti nõus. me oleme nõus teie ettepanekuga Horvaatia kohta ja suurte liikmesriikide vahelistes suhetes võib äh, neid niimoodi ümber jaotada, et Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Ühendkuningriik jaotatakse ümber nii, et degressiivne proportsionaalsus on võimalik. Lamassuur on näidanud seda, et kui Saksamaa kaotab mõned kohad, siis on Prantsusmaa samasuguses olukorras, nagu nad on praegu. ei pea keskmise suurusega riike tooma ohvriks sellele, et täies mahus tuua see mm, degressiivne proportsionaalsus sisse. Gualtieri ja Traskovski ettepanek on konstruktiivset laadi selles ma olen veendunud, see on pragmaatiline ja konstruktiivne, aga ma ei saa olla nõus äh, teie argumentatsiooni põhialustega. sellepärast, et kui te föderatsiooni tahate, siis peab olema alati kaks koda sees. kui te olete nõus praeguse äh, demograafilise tasakaaluga nõukogus, siis te ei saa eeldada parlamendis midagi muud. see tähendab koheselt seda, et väiksed ja keskmise suurusega riigid on üleesindatud. see on hind, mida tuleb maksta siis, kui me ei ole nõus sellega, et liikmesriigis hakka-, liikmesriike hakatakse võrdselt kohtlema nõukogus. ja ma ei saa aru sellest, et räägitakse siin, siin mingisugusest antidemokraatlikust kohtust ja künnisest ma ei saa brittide äh, muredest aru, kui nende valimispiirkonnad on hoopis teistsugused. on mõningaid piirkondi, kus äh, saadik äh, peab saama ikka väga vähe hääli selleks, et saada alamkotta, teistes peab koguma tohutu hulga hääli. Teil on samasugune asi aga ühesõnaga, demokraatia põhineb õigusriigi põhimõttel, nii nagu Aristoteles ütles. demokraatia selline on, kui te tasakaalustatud lahendust ei taha, siis keskmise suurusega riigid muidugi astuvad sellele vastu ja see asi nõukogus läbi ei lähe ma ei taha selle kõigega ütle, et ma ei ole nõus selle visiooniga, mille on esitanud äh, Tsarkovski ja Gvaltieri meile, see on väga pragmaatiline. ainus, millega ma aru ei saa, millega ma nõus olla ei saa, et on väga palju liikmesriike, keskmise suurusega liikmesriigid ka ei ole nõus, selline argumentatsioon ja selline retoorika, mis on minu meelest äärmiselt silmakirjalik, te olete föderalistid aga tahate föderatsiooni, kus mõned liikmesriigid on paremad, suuremad, tugevamad ja keda koheldakse paremini kui teisi, see on täiesti vastuvõetamatu ja loomulikult me ei ole ka nõus lahendustega, mis baseeruvad sellistel põhimõtetel. suur tänu! suur tänu, proua Jäädenmägi! suur tänu, härra esimees! meie kodanikud arvavad, et see kohtade jaotamine baseerub matemaatikal ja tehakse valemite kohaselt, aga kui ma kuulan siin seda arutelu ja kui seda kuulaksid ülejäänud kodanikud ka, siis nad äh, saaksid aru, et matemaatikast läheb asi natukene kaugemale ja kirgi köetud siin küll. mina tahaksin rõhutada kahte asja. kõigepealt äh, seda degressiivset ähm, proportsionaalsust siis äh, selle põhimõte on väga hästi lahti kirjutatud. teine asi, räägiti, räägitud on siis parlamendi koosseisu suuruses, see on aluslepingus kirjas jah, ja ilmselt läbirääkimistele ei kuulu, aga ma arvan ka, et parlamendiliikmete arvu ei tohiks tõsta. kuigi jah, ma saan aru, ma kordan, et äh, ma saan aru, et see on aluslepingus kirjas niikuinii ja seda ei tule, aga põhimõte kui selline on väga oluline. suur tänu, proua Jäädenmägi ja suur tänu, et tegite nii lühidalt ja selgelt, härra Hefner. jah, kallid kolleegid. on ilmselge et äh, selle arutelu puhul räägime me vasturääkivatest põhiseaduslikest äh, analüüsidest, aga see debatt on oluline. et sellest kooruks mingisugune lõpplahendus. degressiivse proportsionaalsuse põhialuseks äh, on äh, minu meelest adekvaatne, sellepärast et äh, jah, liikmesriigid on erineva suurusega. ja see põhimõte, mille me oleme kirjutanud sisse aluslepingutesse kas ei ole äh, mingisugune asi alusleping, et äh, me kirjutame sisse sinna mingisugused üldpõhimõtted ja siis hakkame sellele erandeid otsima, kui meile see sobib. ei, tegemist on siiski reeglistikuga, mis peab kehtima. ja sellepärast on väga oluline, et kõikide sätete poliitilised kaalutlused oleksid selged ja sellest me ometigi praegu siin ei pea hakkama rääkima. ma arvan, et meil on vaja leida väga selge reegel muidu oleks nii, et äh, me tegutseme pimesi. meil peab olema reegel, mis on aluseks kohtade jaotamisele liikmesriigiti. väga oluline on, et me eemalduksime sellistest põhimõtetest jah, et meil on siin mingi printsiip paigas, aga lõpus äh, äh antakse sellele väga palju erandeid ja see on problemaatiline ja minu meelest ei ole see ka vajalik räägiti siin poliitilistest kaalutlustest, miks see on ähm, raske mõnedele teie jaoks, aga juriidilisi vettpidavaid argumente pole toodud. ja sellepärast meie ambitsioonikeks peakski olema kasutada sellist vormi ja sellist valemit, äh, mida saab kasutada ka tulevikus. meil on vaja sellist valemit, mis äh, ei tähendaks seda, et iga kord, kui on uus laienemine, tuleb hakata ümber äh, rääkima see, et millisel riigil on palju kohti ja siis veel kaks märkust nende asjade kohta, mis arutelul esile tulid. härra Agnew ettepanek oli väga huvitav, kas te tegite nalja või? või tõesti tõsiselt, mida te tahtsitegi teha? mis teie ettepanek oli? kui ma nüüd aus olen, kui liikmesriigid ostaksid äh, kohti, see on esimest korda, kus ma seda kuulen, äh, te olete varemgi üllatavat öelnud, aga see trumbab nad kõik üle. meil on siiski ju mingisugune demokraatlik konsensus saavutatud. aga minu meelest kohtade ostmine ei ole küll osa sellest ja härra Rangel võib-olla ma ei saanud teie ühest märkusest täpselt aru, vähemalt ma ei saanud, äh, ma ei äh, ei püsinud kaasas, te rääkisite Saksamaa põhiseaduskohtust ja siis ütlesite, et meil on Bundesrat ja et see, kuidas kohti jaotatakse, on erinev, et osad liidumaad saavad rohkem kohti ja nii edasi ja et selles kõiges lepiti kokku tükk aega tagasi. Te võtate põhiseaduskohtu standardi justkui võrdluseks nõukoguga, see ei ole nii. Te ütlesite, et kui ühel liikmesriigil on üks hääl, siis oleks kaks selget äh, põhimõtet. kui see nii oleks, siis ei saaks parlamendi ja nõukogu omavahel võrrelda, nii nagu teie võrdlete. Te tõite erinevad argumendid esile, te ütlesite, et nõukogus on vorm, valem, vabandust, mille aluseks on liikmesriikide suurus ma olen teiega nõus. kui me, meil oleks kahekoja süsteem, siis oleks asi selgem ja kui äh, kõik see, mis te olete esile toonud, seda on väga raske rakendada, teie argumentatsioon äh, tegelikult puudutab äh, süsteemi, mis oleks võimalik ainult siis, kui me läheksime mööda aluslepingutest, aga meie peame siiski lähtuma aluslepingust ja meil on teatavad tingimused, millest me peame lähtuma. seesama arv seitsesada viiskümmend üks, see on aluslepingus kirjas, ja siis see degressiivne proportsionaalsuse põhimõte regressiivne professionaalsus on saavutatav äh, erinevat viisi, vaatame praegust valemit, meil on kaks äh, mudelit selle jaoks, need on juba olnud arutelul, oleme rääginud, rääkinud valimiste reformist, oleme rääkinud Euroopa valimispiirkondadest ja kui me tahame äh, rakendada pro-, äh, degressiivse proportsionaalsuse põhimõtet ja kui me ei too sellega seoses kaasa teisi olulisi muutusi, siis tuleb teha midagi sellist, mis on Euroopas äh, vastuvõetav. degressiivse proportsionaalsuse mõte kui me selle saavutame, on meil vaja mingisugust parapooli. vaatame siis äh, liikmesriigi suurust, rahvastiku arvu äh,, valijate kohta, äh, et mitme valija peal on üks koht ja siis see oleks see valem ja ma arvan, et ei ole hea valem, mis on lineaarne kus baasarv on lõpus ja siis kuskil ülevalt läheb see joon kitsamaks. ärgem unustagem näiteks Cambridge'i kompromiss. sellest ma täpselt aru ei saanud aga kui me ei argumenteeri oma valemeid, ükskõik milline ta on, siis ta viiakse kohtusse ja nii see on. Nende asjaga peavad olema nõus mitte ainult parlament ja nõukogu <clears throat> ja rahvas, vaid ka kohus. sest ainult nii on süsteem õiglane ja selge. ma olen rääkinud matemaatikutega ja palunud neid valemeid välja töötada seepärast ma tahtsin teada, kuidas me matemaatiliselt seda võiksime teha, ei ole ju ometigi ainult üks variant võimalik, vaid neid on mitmeid. ja ma hea meelega jagaksin neid valemeid teiega. ja oleks hea meel, kui selle ettepaneku või mõne muu ettepaneku kohaselt me jõuame ühtse valemini siiski see lahendus ei oleks mitte ainult pragmaatiline, vaid äh, ka pikaajaline. aitäh, suur tänu. nüüd on härra Lainel sõna. Äh, suur aitäh jah, institutsioonide läbivaatamine on alati kõige keerukam, palju lihtsam on teisi reformida. ja tegemist on nagu testiga, vaatamaks, kas Euroopa Parlament on täiskasvanuks saanud ja kas me suudame ka omaenda korraldust läbi vaadata ja viia läbi reforme. meie oleme Euroopa Parlament ja siiani me oleme olnud valitsuste mänguasjaks. vaadakem kas või seda, kes otsustab, kus me kokku tuleme, kus mitte, seda otsustavad liikmesriikide valitsused. Lissaboni lepe esmakordselt annab meile omaalgatusõiguse ja seda ka neis küsimustes, mis puudutavad selle koja koosseisu, ma arvan, et sellest äh, eksamist me läbi kukkuda ei tohi. me ei tohi üles näidata nõrkust, vaid me peame tugevad olema, kui vaadata parlamendi ajalugu, siis me näeme, et valitsuste jaoks pole olnud kunagi väga oluline otsustada, palju saadikuid igast liikmesriigist pärit on seda seetõttu, et algselt oli parlament konsultatiivseks äh, koguks. nüüd aga osaleme me üha rohkem õigusloomes ning äh, me toimime nagu päris parlament, meil on omad äh, pädevused eelarve küsimustes ja mujal. nii et sellest tulenevalt on väga oluline, kuidas me käsitleme esindatuse küsimust. Horvaatia liitumisega tekib olukord, kus me peame lahenduse leidma degressiivne proportsionaalsus on sees ka Lissaboni lepingus, see on osaks õigusloomest. see ei ole lihtsalt mingi eesmärk, vaid see on juba seaduses sees. arutelu konventsioonis, kui me vaatame jõudude vahekorda ja häälte osas, ka ministrite nõukogus ja seda, kuidas parlament on kaasatud, see kõik on juba pikka aega nii olnud ja arutelud on pikalt kestnud. kompromiss leiti lõpuks. enamus parlamendis ning degressiivne proportsionaalsus parlamendi jaoks, siis see oli see, see kompromiss. maailmas on palju föderaalseid süsteeme, kahekojasüsteeme ja alati on võimalik leida veel muid süsteeme Saksamaal. Ehm, vastavalt Saksamaa eri osadele on esindatus erineva, me leidsime lahenduse pärast eh, sõda. igastahes neljakümne kaheksandal aastal siis oli uus, tuli uus põhiseadus ja me pidime jõudma kokkuleppele. Euroopa Liidus me oleme kahekümne seitsmekesi, äh, peatselt kolmkümmend tulevikus. aga leping on leping. Ähm, härra Gualtieri ütles, et siin me ei muuda mitte lepingut, vaid me lihtsalt äh, muudame omaenda toimimist. digressiivne proportsionaalsus on nüüd see, mis meil on. ja meil oleks vaja leida selline lahendus, mille raames arvestatakse ka Horvaatia liitumisega, ma ei tea, mis edasi saab, kas liitub veel Island kõigepealt või Montenegro, aga meil on terve rida väikseid riike ootamas. aga kõige väiksemaks arvuks riigi puhul praegu on neli liiget. Luksemburgist on kuus. vabandust, Juncker ütles, et kuus on konventsioonis. aga Island on veelgi väiksem kui Luksemburg nii et ukse ees on ootamas nii mitu Luksemburgi. väiksemad riigid, äh, neil on kuuskümmend tuhat elanikku, natuke suurematele kaheksasada tuhat. nii et tuleb ikkagi vaadata, mis saab tulevaste liitumistega, aga mingisugune äh, suur äh, toetus on ikkagi vaja saada, me ei, me ei taha väikest toetust vastasel juhul inimesed muutuvad üha emotsionaalsemaks enne valimisi. aga me peaksime üles näitama pragmaatilisust, aitäh. Bene, grazie per questo intervento molto. aitäh väga äh, tõsise sõnavõtu eest. Ähm, proua Le Grip, suur aitäh väga palju on juba ära öeldud ja ma tahtsin eelkõige ära märkida meie kahe raportööri töö, sellepärast et nende lähenemine on olnud pragmaatiline, realistlik ja konstruktiivne. ma mõistan väga hästi eh, neid arutelusid, mis puudutavad sisulisi küsimusi ja kõike seda, mis täna esile kerkis seoses demokraatliku legitiimsusega, eh, tasakaaluga kõik äh, need sisulised küsimused on väga olulised. ma arvan, praegu no on tekkinud äh, väga konkreetne olukord. me peame kuidagi kaasama oma tulevased Horvaatia kolleegid ja sellega seoses me peame väga pragmaatilised olema. me ei tohiks praegu ilmtingimata eh, loobuda natukesest loovusest. kõik see võib tunduda suhteliselt eh, keerukas, aga lõpptulemusena oleks vaja parlamendi selget konkreetset seisukohta, mis võimaldaks meil õigel ajal äh, seda seisukohta ka väljendada. ja tulevases konventsioonis oleks meil võimalik seeläbi võib-olla ka mõjutada muid institutsionaalseid tasakaale. ja me võiksime olla proaktiivsemad ja näidata üles suuremat kujutlusvõimet ühest küljest me peame olema pragmaatilised, piirduma selle konkreetse ülesandega, me peame kinni pidama degressiivsest proportsionaalsusest äh,, nagu Lamassuri Severini raportis on äh, ära toodud, jah, see on see, kuidas me peaksime toimima. ma saan aru, et teatud liikmesriikides võib-olla jah, on on vaja arutada ka seda, kas saab nende kohti ühe võrra vähendada, see võib olla keerukas, aga igastahes me peame sellest raamistikust lähtuma. peame kinni pidama lepingutest, see on äh, väga oluline, et saadikutena me alati lepingutest kinni peaksime. me peame vältima Äh, seda, et äh, leiame lahenduse, mille kohaselt äh, suurendatakse kohtade arvu. ma arvan, et järgmisel aastal me peaksime just eelkõige tähelepanu pöörama sellele, millise sõnumi me edastame avalikkusele ja see peab olema kvaliteetne. Grazie, onorevole Grippe, onorevole Giannakau. suur aitäh, proua Giannakau. Κύριε Πρόεδρε, το θέμα δεν είναι... Suur aitäh, lugupeetud esimees! see ei ole mitte ainult tehniline küsimus, vaid ka poliitiline. kohtade jaotumine parlamendis ning Korepere otsused on seepoolest isepärased, et suured ja väiksed riigid peavad tasakaalus olema seega on ka, ja sellel on, on ka oma konkreetne poliitiline põhjus. ei täielik proportsionaalsus ega erinevad matemaatilised valemid ei suuda lahendada taolist olukorda. pidevad muutused parlamendi koosseisus võivad endaga kaasa tuua ka muudatusi Koreperis ja mitte ainult parlamendis. kohtade arvu muutmine parlamendis nüüd. ärgem unustagem seda, mis juhtus viimase laienemise puhul. osadelt liikmesriikidelt võeti kohti ära teie poolt pakutud lahendus on küll tore, aga tuleb ikkagi põhjendada liikmesriikidele, miks ühelt riigilt ära võtta kohti, teiselt mitte. jah, otsus võetakse vastu nõukogus, aga parlamendi arvamus omab samuti tähtsust. ja meie arvamus ei tohiks muutuda pidevalt. me ei saa kogu aeg välja tulla uute nõudmistega tulevase parlamendi uue koosseisu kohta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 Äh, das heißt, das muss gemacht werden. Die Sachen, die wir jetzt beschließen, die in fünf, äh, in sieben und in zwölf und in siebzehn Jahren kommen, wenn man ein ganz langsames meil on vaja kuidagi kohti vähetada, kui me otsustame mõne koha võrra. aga kui me praegu oma töö ära teeme, siis ei juhtu mitte midagi. härra Hefner, ka mina arvutasin ja mõtlesin järgi ja pean ütlema, et äh, nõustun suhteliselt kolleeg Tafiga, aga oluliseks on see, et äh, õpetajad peaksid suutma ka õpilastele selgitada, kuidas reeglid toimivad. kui seitsekümmend viis protsenti õpetajatest suudab seitsmekümne viiele protsendile õpilaste seletada, siis jah, meil on vaja kõigepealt reeglid, siis on vaja üleminekuaega, mida kohaldatakse igal juhul, kui vaja, ehk siis riikides, kus on alla tiie, kümme protsendi kodanikest siis tuleb vaadata äh, nende kohtade arvi ja need, kellel, vabandust, ja need, kus on elanikke kakskümmend viis miljonit, ei saa kaotada rohkem kui äh, ühe koha. praegu keegi ei tea, kuidas äh, kahe tuhande kahekümne üheksandal aastal Euroopa Liit äh, välja nägema hakkab ja palju siis elanikke on. E suur aitäh, meil on väga vähe aega järgi jäänud ja üks sõnavõtt on veel. proua Tain. Danke. Ja, ich möchte erstmal zusammenfassen, dass wir uns zumindest. suur aitäh ma tahaksin kokku võtta, et tõesti, me oleme kõik nõustunud sellega, et üle seitsmesaja viiekümne ühe ei tohi minna. ma vaatlesin neid valemeid ja mulle tundus, et ähm, liikmesriigid suunavad neid valemeid. kui neid valemeid rakendataks nii, nagu härra Viljand selgitas, siis äh, ei oleks meil seitsesada viitekümmet ühte kohta, võib-olla näiteks seitsesada nelikümmend üheksa või hoopis nelikümmend kaheksa kohta. Äh, Saksa kodanike nimel ma võin küll öelda, et mingit matemaatilist valemit ei kasutata. Äh, põhiseaduskohus äh, on oma otsuse teinud ja Saksa kodanikel on väga raske selgitada, kui ei lähtuta põhimõttest, et igal kodanikul on üks hääl. eelmises parlamendis äh, mina küll ei olnud, aga tean, et äh, seitse parlamendiliiget ei suuda kogu tööd ära teha. paljud äh, olulised teemad lähevad kaotsi, jäävad lahendamata kuus on minimaalne parlamendisaadikute arv et asjadega kursis olla ja kui pakutakse vähemat, siis see lihtsalt ei esinda ühte riiki, sellega ei ole võimalik tööd teha, ei ole võimalik komisjonides osaleda, ei suuda kursis olla kõigega, mis parlamendis toimub. kuus on minimaalne saadikute arv ühe riigi kohta Briti kolleeg on küll äh, läinud nüüd, aga mina olen esimene liberaalne demokraat äh, Ber-, Berliinist ja mina olen Brandenburgi liidumaalt, kus on viis koma viis miljonit elanikku. võib-olla see on palju, aga kui te ikkagi pealinnast räägite, siis seal toimub väga palju ja see on hoopis midagi muud kui Saarimaa. ma tean küll, mida Saarimaal tehakse. Need asjad on erinevad. võib-olla on meil hoopis kohaloleku reegleid vaja karmistada. minu büroos öeldi mulle, et ma peaksin kõigile õiguskomisjoni äh, kolleegidele saatma ähm, uusaastakaardid. siis ma hakkasin äh, neid kokku lugema ja mulle tundub, et ma ei ole neljakümmend komisjoni liiget üldse kohanud oma elus. ma ei teagi, kes need on, ma pole neid siin näinud siin komisjonis, mõned on tulnud ainult paar korda kohale. ma tahtsin härra Rangelile öelda, et kõige tähtsam on see, et parlamendis peaksid kõik olema valmis öö, eh, oma kohustusi täitma ja tööd tegema. näiteks võtke Marine Le Pen või veel mõned eh, Prantsuse saadikud, kes mitmesugustel kodustel põhjustel ei ole siia sugugi öö, eh, tulnud. suur aitäh, ütleb esimees ma saan aru, et teil on väga palju öelda, kuid meil ei ole lihtsalt praegu äh, eriti palju aega. me peame arvestama ka tõlkidega. me peame veel andma sõna härra Rangelile ja härra Koltjerile. minul on protseduuriline äh, küsimus, sellepärast et härra Viiland ütles, et Saksamaa valimissüsteem on rangelt proportsionaalne. see ei ole õige äh, sellise segasüsteemiga on võimalik äh, ka selliseid siia valida, keda proportsionaalsuse järgi ei saaks siia valida. Saksa põhiseaduses on ette nähtud äh, kompens-, äh, kompensatoorsed ko-, saadikukohad nendele regioonidele, kes tõesti, kust saab proportsionaalsuse järgi ainult ühe saadiku valida. ja arvestage, see ei ole päris rangelt võttes proportsionaalne, see ei ole proportsionaalne süsteem. lähtepõhimõte on proportsionaalsus ja siis valitakse veel otseselt liik-, parlamendisaadikuid. ja seal vahepeal on meil va-, valem. esimees ütleb, et ärge palun katkestage üksteist. härra Rangel jätkab. mina äh, tahan, et te tõesti mõistaksite, mida äh, ütles kolleeg Galtieri. aluseks on juriidilised kriteeriumid, aga see ei ole sugugi täpne kriteerium või reegel Te teate kõik isegi, et Saksamaal on äh, äh, põhimõtted ja normid, äh, millest lähtutatakse. praegu antakse meile välja suuniseid anglosaksi õiguses räägitakse põhimõtetest, mis on, millel võivad olla erine, e-, erandid, aga see erineb normidest, ja normidel erandeid ei ole. väga hea, ütleb esimees. enne kui ma härra Tšaskovskile sõna annan ja härra Kalderile samuti tahaksin öelda paar sõna sellest, mis meil ees seisab jaanuaris on meil järgmine koosolek ja siis tuleb arutusele raporti projekt. mina tahtsin öelda, et äh, meil on veel ette nähtud üks seminar, mõned tahavad kohvi juua vahepeal, aga tähtis on see, et kui äh, soovitakse kogu süsteemi põhjalikult ümber teha, siis tuleb ikkagi äh, jällegi valitsustevaheline kohtumine kokku kutsuda ja nii edasi ja nii edasi, aga pärast sellist soojendust, nagu me siin tegime, on võimalik kindlasti meil omavahel midagi välja töötada, millega me saaksime nõukogusse minna ilma Pandora laeka avamiseta. suur aitäh teile kõigile ja häid jõule, kahjuks pean lahkuma. suur aitäh, härra Kalkieri tahaksin kolmest asjast kiirelt rääkida. kõigepealt tasakaalustatud esindatus ja ajaloolised traditsioonid. igal riigil on omad ajaloolised põhjused, miks üht või teist moodi on äh, süsteemi kujundatud ja mina hästi nõustun sellega, et degressiivset proportsionaalsust tuleb austada, see on põhimõte, nagu te ütlesite, härra Rangel. ja see on üks kahest põhimõttest. üks põhimõte oli see, et igal suurel riigil peab olema rohkem kohti, aga kui me seda sõna-sõnalt võtame, siis me ei saa väikestele enam eh, kohti anda ja nagu te ütlesite, härra Rangel, väga õigesti, äh, peame arvestama äh, äh, sellega, et see ei ole norm, et siin on tegemist põhimõttega, normil ei saa erandeid teha, põhimõtet saab tõlgendada ja ja nagu te teate, nõukogus hääletatakse teatud asju ja teatud küsimustes on ühehäälsus nõutud ja seetõttu, kui me läheme nõukogusse, peame me arvestama proportsionaalsusega ja lähtugem siis sellest degressiivsest proportsionaalsusest. nüüd see on ka õige, et äh, suured riigid koonduvad ühte, väikesed ühte. Saksamaa esindatus on äh, selline, nagu ta on, aga me ei saa äh, ka vähendada Saksamaa esindatust. olgem praktilised. ma nõustun härra Viilandiga, sest me peame paika panema oma suuna. ega parabooli mudelil ka midagi äh, valesti valesti ei ole, ma nõustun sellega, aga praegu pole lihtsalt see hetk, niisuguse mudeli rakendamiseks. me peame arvestama praeguse ajahetkega, rohkem kohti me juurde ei saa, ükski riik ei tohi ka rohkem kui teised saada ja kasutagem siis seda väheneva proportsionaalsuse põhimõtet. suur aitäh, ütleb esimees, tänan teid kõiki väga põhjaliku äh, debati eest tahan kõigile, kaasa arvatud tõlgid, soovida häid jõule ja head uut aastat!